Welcome to everybody! tere tulemast kõigile, kas te leiaksite endale kohad? niisiis võime alustada. tänan teid teie kohalolu eest. minul ja minu kolleegidel on hea meel sellist äh, olulist parlamentidevahelist äh, koosolekut pidada ning ma alustan küll inglise keeles, aga varsti hakkan rääkima itaalia keeles, nii et pange klapid pähe. Äh, mul on hea meel, et te olete siin, arvan, et tuleb väga põnev arvamuste vahetus. meil on kaks paneeldiskussiooni. samuti on meil kohad külalised Slovakkia eesistujariigi esindaja härra Anton Skreko kes on ministeeriumis ametnik ning eh, Euroopa Komisjonist proua Martin Raihers. tänan, et te olete siia tulnud. samuti ma tean, et teie, eh, teid liikmesriikide parlamentidest on kokku kolmkümmend üks. seega tegemist on väga olulise parlamentidevahelise koosolekuga lisaks on meil siin ka kolleege Euroopa Parlamendist, nii kultuurikomisjonist, keda ma võin tutvustada. tänan ka neid, et nad on siia tulnud. tean, et täna on väga töine päev, aga oluline on nüüd asja kallale asuda. enne kui ma hakkan kõnelema itaalia keeles pean ma ka välja tooma selle, et tegemist on teise parlamentidevahelise koosolekuga, mille kultuurikomisjon on korraldanud vähemalt sel ajal, mil mina olen siin esimees olnud. eelmisel aastal otsustasime selle seadusandliku perioodi alguses, et selline koosolek peaks toimuma, selleks, et kuulda teie ettepanekuid ja et kuulda, mida arvavad liikmesriikide parlamentide esindajad, et äh, meil oleks paremad suhted, et me saaksime luua paremat Euroopa kultuuri ja loovuse ruumi. eelmisel aastal pühendasime oma koosoleku haridusele ja noortele ja sellel aastal tegeleme kultuuri ja loovusega. nüüd kõneleja hakkab rääkima itaalia keeles ma saan aru, et te teate, kuidas toimib suuline tõlge, te võite panna pähe klapid ja valida vastava keelekanali. nii et te võite ennast tõeliselt tunda nagu kodus. kõneleja jätkab itaalia keeles. samuti soovin teid tänada väga selle eest et suurem osa teist on täitnud küsimustikku, mis äh, teie seas ringi käis. selles keskenduti neljale teemale, mis olid eriti seotud kultuuri- ja loomesektoris äh, toimuvale teie riikides. ning nende küsimustikega olete meile öelnud, mis on need need tegevused, mida teie kodanikud nendes sektorites, millega kodanikud tegelevad? Nende sektorite eesmärk on edendada ka Euroopa arengut ning see on meil võimaldanud väga hea ja mitmekesise ülevaate ning me saame tegeleda ka Euroopa kultuuriraamistiku loomisega, mis, mille protsess on praegu käimas. selle jaoks on meil aga tarvis saada teatud sellist tõuget erinevatelt parlamentidelt, ministeeriumitelt. on olemas äh, Agenda seitseteist, mille, mis kiideti heaks Itaalia eesistumise ajal ja on palju seadusandlikke akte, mida praegu ette valmistatakse sellega seoses. seega tegemist on väga olulise ajaga meie jaoks ja praegu on väga õige aeg sellise koosoleku pidamiseks. ma olen kindel, et teie ettepanekud võimaldavad meil saada parema, ühtsema raamistiku kultuuri ja loomesektori jaoks Euroopas ning samuti, et see pakubki seda tõuget innovaatilisuseks ja ka kasvuks ning sotsiaalseks kaasatuseks. me uurime kultuuripärandit, samuti juhtimist nii era- kui avalikus sektoris, ka need teemad on meil siin komisjonis laual ning samuti peame saama hakkama tulevaste väljakutsetega digivaldkonnas. tegemist on millegagi, mida me Euroopa digitaalse strateegia raames tegeleme. mõned raportöörid on uurinud kaheaastast programmi detailselt, tegemist on kaheaastase kultuuriprogrammiga see on osa Euroopa Komisjoni meedia- ja kultuuriprogrammist. ning ma tean, et osa teist on hästi seda toetanud äh, uute, uue garantii ja rahastusvahendi kontekstis. seega ma arvan, et on tarvis poliitilist pühendumust, mis tähendab ka päris arvestatavaid investeeringuid ja see tähendab ka seda, et Euroopa kultuur peab tulevikus olema keskse rolliga. me räägime alati arukast ja jätkusuutlikust majanduskasvust ja raske on kujutada ette, et see toimuks ilma suure ähm, haridusliku ja kultuurilise arenguta. kultuur on samuti ka neljas sammas jätkusuutliku arengu kontekstis. kui me ei teadvusta oma kultuuri, siis ei saa seda teha. ehk siis me peame arvestama oma kunstilise ja kultuurilise olukorraga ja sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. kaks Euroopa sammast on äh, mitmekesisuse, sealhulgas keelelise mitmekesisuse edendamine ja ka samuti see, et äh, tagada meie kultuuripärandi kaitsmine. ning muidugi see on osa meie lähenemisest kultuurile. me peame tagama, et Euroopa on maailmas konkurentsivõimeline komisjon paneb selle teema oma tegevuskava keskmesse palju rohkem, kui ta tegi seda vanasti. ja siinkohal me võime ka endale väikse noogutuse teha, et ka meie oleme seda protsessi mõjutanud. aga protsess veel käib, sest ka tulevikus on väljakutseid mitte ainult selles sektoris, aga ka paljudes teistes sektorites. arvan, et see väljakutse, millega me eh, Euroopas ja Vahemere piirkonnas silmitsi seisame, ei ole seotud mitte ainult rändega, aga tuleb vaadata ka kultuuriküsimust. me peame keskenduma dialoogile, eh, dialoogile eh, piiride vahel ning kultuur on midagi sellist, mis saab meid siin aidata. on kaks lähenemist mida minu meelest on tarvis kaitsta. meie ja osa meie kolleege on arutanud selle üle, et, et kui kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast teha Euroopa kultuuriaasta, siis et, et kuivõrd oluline see meie jaoks on. me peame seda laiemas kontekstis nägema ning samuti üks teine asi, millele keskenduda, mille kohta on ka varem küsitud, midagi sellist, mida on toetanud ähm, välisasjade kõrge esindaja proua Mogherini ja volinik Haan ja see on siis see teema, et Euroopa oleks kommunikatsiooni vallas selline keskne ala, meil on vaja uut Euroopa kultuuridemokraatiat me tegeleme selle teemaga, sealhulgas siin parlamendis peame arutelusid ning äh, mina ja minu kolleeg härra Brock oleme sellel teemal olnud ka raportöörid. veel üks oluline teema, mis on seotud äh, kultuuritööstusega, mida te ilmselt arutate me oleme palju rääkinud tööhõivest, sealhulgas noorte tööhõivest, innovatsioonist, kultuurilisest innovatsioonist, sotsiaalsest innovatsioonist, mitte ainult tehnoloogilisest, ühesõnaga äh, kõigis sektorites, et ka selle teemaga me tegeleme ja ma tänan teid kõiki väga. Äh, samuti tänan kolleeg äh, Hellat ja Morganat nende raportite eest, sest on oluline aru saada, et kultuuritööstus pakub meile väljakutset ja samuti ka äh, kaheksa protsenti Euroopa SKT-st. nagu te teate, on meil olemas Euroopa tegevuskava, uus tegevuskava oskuste kohta ning me teeme koostööd Tööhõivekomisjoniga selles kontekstis, sellepärast et me oleme aru saanud, et haridus ja oskused on väga olulised ning need äh, asjad ei piirdu ühe valdkonnaga, vaid äh, tegemist on horisontaalse nähtusega. see teema on seotud sellega, et äh, saaks paremini ära kasutada meie positiivseid kogedus, kogemusi kultuurivaldkonnas. meil on ju kolmkümmend aastat kogemusi näiteks Euroopa kultuuripealinnadega, see on väga kasulik aga me peame ka aru saama, et nende viimase kolmekümne aasta jooksul oleme me tõesti muutnud seda, kuidas inimesed teatud linnu näevad ja neist mõtlevad. me oleme tegelenud sellega, kuidas inimesed on üldiselt kultuuriga seotud. seega ma arvan, et tänane päev ja tänasel päeval on meil üks suur risk. ehk siis ähm, kuna paljudes riikides on kultuurirahastust, sealhulgas ka äh, Itaalias on äh, kultuurirahastust vähendatud, lisaks on suurenenud sotsiaalne ebavõrdsus, ebavõrdsus hariduse valdkonnas, kultuurivaldkonnas ja sellepärast ma arvan, et väga oluline on see, et kultuur kuulub kõigi sotsiaalsete sektorite juurde. ehk siis, et kõik oleks kultuuriga seotud, et me saaksime vastu seista sotsiaalsele ebavõrdsusele. ma sooviksin tänada komisjoni selle eest, et nad on selle kallal tööd teinud, et nad teavad, nad teadvustavad neid protsesse ning nad on keskendunud pagulaste ja sisserändajate Eh, sidumisele nende protsessidega. teatud tegevused on näiteks nüüd seotud Erasmusega ning samuti on ka suur Euroopa kodakondsuse strateegia. praegusel hetkel eh, teeme kahe kolleegiga tööd olulise direktiivi teemal, tead-, äh, audiovisuaalsete teenuste kontekstis on oluline vaadata, et äh, inimeste õigused, eriti alaealiste õigused, oleksid kaitstud, aga on ka autoriõiguste või copyrighti teema. niisiis, ma rääkisin väga põgusalt, ütleb kõneleja, aga arvan, et oluline on seada paika selline raam meie arutelule ning ka selgitada, kuidas nende väljakutsetega toime tulla. sest paljudel erinevatel tegevuskavadel on tegelikult suur ühisosa, ehkki alguses võib tunduda, et nad on nii erinevad. mul on väga hea meel, et Euroopa, olgu ta nii mitmekesine kui ta on, siis tegelikult Euroopa suudab kultuuri ja meie kõigi ühiste pingutuste toel leida oma identiteedi. identiteeti me tajume dialoogis ja ka individuaalselt. nüüd aga annan sõna härra Anton Skrekole, kes esindab eesistujariiki nõukogus Slovakkiat ja tänan teid, et te tulite siia Slovakkiat eh, esindama. suur tänu, eh, proua eh, juhataja, tere tulemast teile kõigile, mul on väga suur au siin teie ees täna olla ja tänan teid ka härra Marek Madritši nimel, kes on Slovakkia Vabariigi kultuuriminister Äh, ning mul on väga hea meel pidada täna siin avakõne äh, tänasel kohtumisel, kui lubate, siis äh, Slovakkia eesistujariigi esindajana jätkaksin slovaki keeles. mulle tundub, et äh, oma kõnes äh, räägin ma samadest teemadest, millest proua juhataja rääkis, nimelt kui oluline on kultuur ja kultuuriline koostöö selles, et äh, just haridusvaldkonnas äh, tõuseks teadlikkus kultuurist, aga see mõjutab ka majandus, majandust ning riike üldisemalt selleks, et edendada innovatiivset mõtlemist, äh, tuleb rõhutada, et äh, selline mõtlemine tuleneb just kultuurist ja me peame soodustama loomesektori tööd. kultuuril äh, on oluline roll nii globaalses kui kohalikus majanduses ja samuti ka sotsiaalses sfääris, eriti kui võtta arvesse tänapäevaseid väljakutseid meie ees. loomemajandus on suunatud peamiselt Äh, teenuste sektorile, loob väga palju töid, äh, kultuuri- ja loometööstus äh, loob uusi töökohti ja loometööstus, see ei ole uus sõna, seda me kuuleme ikka ja jälle ka Euroopa Liidu tasandil ning seda teemat käsitletakse igapäevaselt käsikäes teiste teemadega, nii riiklike majanduste kui ka Euroopa Liidu majanduse aspektist samuti võtab see kokku selle, et me peame muutma oma, me peame muutma seda, kuidas me käsitleme traditsioonilist majandust. me peame äh, vaatlema tervet väärtuste ahelat ning sinna on kaasatud muidugi ka loomeväljund, tootmine, taastootmine, taasesitamine, eksportimine, arhiivimine, ja kultuuripärandi restaureerimine. kultuuri- ja loometööstus on üks äh, palju lubavamaid äh, majanduskasvu allikaid Euroopa Liidus ja seda on näidanud ka äh, kasv SKP-s. see on aidanud luua uusi töökohti ja see mängib olulist rolli ka globaalses väärtuse ahen-, ahelas. innovatsiooni soodustamine viib sotsiaalse ühtekuuluvuseni ja aitab võidelda ka majanduslanguste vastu. kultuuri- ja loometööstus katab mitmeid valdkondi ja need valdkonnad on äh, katalü-, katalüsaatorid äh, innovatsioonile mitte ainult kultuuri ja kaunite kunstide valdkonnas, vaid nad mõjutavad ka mitmeid teisi majandusvaldkondi. mis puudutab strateegiat, äh, siis tuleks luua midagi sellist, mida saaks ühendada äh, strateegilise võrgustikuga, mis äh, omakorda soodustaks äh, in-, investeeringuid kultuuri- ja loomemajanduseni. tänu sellele saame me luua tingimused, kus äh, loometegevus on osa mitte ainult kultuurist, vaid ka majandustegevusest see tuleks kasuks mitte ainult äh, suurettevõtetele, vaid VKE-dele, see soodustaks äh, majanduskasvu ning äh, võimaldaks luua olulisi sünergiaid. kultuuri- ja loometööstus äh, hõlmab ka tootmist ja teenuste sektorit, samuti ka loomevaldkond ja intellektuaalset kapitali tegemist on äh, teadmistepõhiste tegevustega, mis hõlmab, aga ei ole piiratud äh, kunstidega ning äh, loob käivet nii kaubast, kaubanduses, tootmises ning suurendab üldist ähm, turuväärt, toodete turuväärtust. kui me keskendume praegu poliitikates loome, kultuuri- ja loomemajanduse suur, osakaalu suurendamisele, siis suurendame ka majanduskasvu ja äh, loome seesuguse olulise raamistiku, milles äh, on võimalik soodustada investeeringuid äh, kultuuri ja kui ma räägin sünergiatest, siis ma räägin ka avaliku ja erasektori kaasrahastamist. me peaksime toi-, töötama selles suunas, kus kõik loomesisendid on kaasatud äritegevusse ja majandustegevusse ning et need oleksid suunatud äh, sellesse, et me toetaksime äh, kultuuri- ja loometööstuse ühendamist äh, teiste majandusharudega. kui me suudame tagada kultuuri- ja loometööstuse ühendamise teiste loomevaldkond, teiste valdkondadega, ärivaldkondadega liikmesriikide üleselt, Äh, siis äh, saad, suudame oma eesmärgid äh, saavutada. selleks on vaja investeerida inimkapitali, haridusse, alates algharidustasemest ning soodustada loomeväljundeid juba varasest east alates. väga oluline on samuti luua soodsad turutingimused selleks, et kõik teenused, tooted ja kultuurilised väljundid oleksid osa majandustegevusest. see suurendaks turuväärtust ja samuti tuleb toetada juba olemasolevaid vahendeid, mis on äh, olemas nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil. Äh, nende abil saaks luua toimiva võrgustiku, millega rahaliselt toetada erinevaid äh, võrgustikke, eriti just väikeettevõtluse tasandil. üks olulisemaid faktoreid, kui me räägime kultuuri- ja loomemajandusest, on see, et me peame toetama ka intellektuaalse omandi ähm, kaitset, see, seda võiks lugeda terve kultuuri- ja loomevaldkonna selgrooks. täna on meil mitmeid äh, dokumente, läbi mille me aitame parandada autoriõiguste olukorda, oleme käivitanud esimese äh, reformide paketi kaasaskantavuse küsimuses, teine pakett peaks minema veelgi kaugemale ning äh, tõhusamalt autoriõigusi aitama kaitsta, aga me ei tegele mitte ainult autoriõigusega, vaid äh, ka kaitstud sisu äh, edendamisega ja kasutamisega selleks, et suurendada selle kasu kultuurilises kontekstis ning omalt poolt võiksin ehk lõpetuseks öelda, et igal juhul arvab Slovakkia eesistuda, istuja, et meie kõigi kultuuriliste väljakutsete ühisosa erinevates sektoris, sektorites on see, et me peame stimuleerima võimalike vahenditega, mis on juba praegu saadaval, seda, et me soodustaksime loomekeskkonda ja keskenduksime äh, sellele, et kultuuri- ja loomemajandus on oluline osa nii riiklike kui Euroopa Liidu majandustest Ähm, selle aluspõhimõte on see, et kultuur ei loo mitte ainult meie identiteeti, vaid annab meile majanduskasvuks eelise, aitäh! Äh, suur tänu, suur tänu selle väga täpse ülevaate eest. see, mida me ootame teie eesistumise ajast, on muidugi see, et te jääksite kiivalt äh, selle juurde, mis on äh, kirjutatud äh, sisse president Junckeri prioriteetidesse ja et nõukogu omalt poolt tagab selle, et loov Euroopat ka rahastatakse piisavate eelarvevahenditega ja et meil oleks võimalik kaitsta meie kultuuripärandit momendil sõltub väga palju just nimelt Euroopa poolsetest vahenditest ja ähm, nõukogu peab sellega samuti arvestama. aga suur tänu äh, teile selle ülevaate eest, nagu ma ütlesin, järgmisena annaksin sõna Martin Reichertsile, kes esindab Euroopa Komisjoni ähm, hariduse ja kultuuri peadirektoraati. austatud Euroopa Parlamendi saadikud, äh, parlamentide esindajad liikmesriikidest, mul on alati hea meel osaleda tänastel sellistel arustel, aruteludel, nagu seda on tänane proua Costa eh, juba oma sissejuhatuses rääkis väga paljudest aspektidest eh, ja ta oskab ilusamini rääkida võib-olla kui mina ja ei eh, räägiks siis uuesti üle kõiki punkte, vaid keskendun, keskenduksin mõnedele punktidele. nagu proua Costa ütles, Euroopa ametlikus keelekasutuses oleme me näinud sellel aastal tõelist pööret pärast seda, kui härra Juncker pidas oma kõne olukorra kohta Euroopa Liidus ja tõi välja selle, et meie loovtööstus on Euroopa troon, krooni, krooniks äh, ja nii see tõesti on, see on pärl ja on oluline seda rõhutada. proua Kosta seda ütles, ma kordan seda. just nimelt äh, Euroopa poliitika on muutumas selles valdkonnas äh, ja see on põhimõttelise tähtsusega kui me tahame jõuda eurooplaste südametesse, siis me ei tohiks nendele rääkida ainult rahast, eelarve defitsiitidest, mis on muidugi väga olulised eh, sõnad, aga ega see ei ole see, mis meid paneb kiiremini hingama ega ilmselt ka mitte kodanikku eh, ma valisin komisjoni kultuuri ja hariduse peadirektoraadi meelega, miks? sellepärast, et ma uskusin tõesti Euroopa kultuuri tähtsusesse ja ma pean ütlema, et ma olen kõige õnnelikum peadirektor, sellepärast et ma vastutan komisjonis Erasmuse eest, mis on olnud kõige edukam Euroopa programm ja kultuurivaldkonnas ka asjad praegu arenevad väga kiiresti, need arengud on põnevad. nii et ma tuleksin paari sõnaga nüüd selle juurde, millele viitasid ka teised äh, kõnelejad, proua eesistuja, esimees rääkis sellest samuti, kuid mina võib-olla natukene teise aspekti alt. Äh, kultuurivaldkond ei ole täna enam isoleeritud ülejäänud elust. kultuur on äh, ennast kinnitanud igal pool, nii nagu härra Morgano ja härra Eeler ka oma loovtööstuse raportites on öelnud on kultuur, tööstus ja loovus omavahel täiesti ühendatavad ja tegelikult Euroopa tasandil on see uus asi. ei saa enam lasta kultuuri ühele poole jätta üksi ja siis panna teisele poole majandus. väga kaua oleme me tegelikult neid vastandanud omavahel ja loovinimesed äh, on pidanud võitlema sissetuleku eest, sest et muidu neil ei olnud enam leiba laual ähm, ja aga tegelikult on ju nii, et äh, loovtööstus äh, peab ähm, saama, saab õitseda ainult siis, kui inimestel on võimalus olla loov ja kes, kui nad ei pea tegelema ainult ots otsaga kokku tulemisega. ma tahaksin tänada parlamendi raportööre, sest nad on ilusti saanud selle tasakaalu paika. proua Kosta rääkis juba võetud äh, meetmetest, ma ei tule selle asja juurde tagasi, olen siin selleks, et ära kuulata teid, äh, sellepärast et äh, niimoodi saame täna võib-olla hoida natukene aega kokku, aga ühte asja tahtsin siiski mainida, nimelt digitaalagenda ja kogu see pakett. selles Euroopa kult-, äh, kroonijuveeli puhul on üks asi väga oluline. Äh, see digitaalne areng peab olema õiglane, me ei ole leidnud praegu tegelikult ilusat tasakaalu veel. digitaalpoliitika äh, esimene pakett on välja tulnud ja platvormide teema toona äh, Äh, ei saanud väga head lahendust. Äh, volinik Navratšitš ja mina ise võitlesime selle ees, et me saaksime avada ukse niimoodi, et need platvormid ei jääks ainult vahetusplatvormideks, vaid et nad toodaksid ka lisandväärtust ma tean, et see sõnastus, mis on praegu leitud, ei ole võib-olla sobiv kõigile aga võrreldes sellega, milline oli esialgne ettepanek, on astutud suured sammud edasi ja ma arvan, et üheskoos õnnestub meil minna veelgi kaugemale. muusikamaailm on ilmselt see maailm, mis, mida kõige rohkem on mõjutanud digitaalsed arengud ja samas on seesama maailm, mis on ennast kõige rohkem muutnud ja kohandanud ja Euroopa Parlamendi ja Kultuurikomisjoni toetusel tahaksime me jätkata pilootprojekti, mis puudutab just nimelt muusikavaldkonda. seni ei ole meil õnnestunud selle pilootprojekti jätkamine, aga võib-olla see läheb meil läbi, sellepärast et muusikasektor tõesti on väga su-, heaks näiteks täna on võimalik legaalselt muusikalist sisu osta üle platvormide ja see võiks olla heaks näiteks ka teistes valdkondades me oleme siin äh, täna selleks, äh, mina eriti, et äh, teid kuulata ma ei hakka kordama asju ja ütleksin, et olen valmis teid ära kuulama, valmis vastama küsimustele, kui neid peaks esinema, nii et suur tänu, proua esimees. suur tänu ja suur tänu, et rõhutasite neid punkti, me teame, et punkte, me teame, et küsimusi on ilmselt tulemas kolleegidelt palju teatud ühisprojektid tõesti peaksid saama lisatoetust või vähemalt mõned meetmed, mis selgelt on olnud väga kasulikud. koordineerimine on tähtis, nii nagu on tähtis ka kultuurisektori ja majanduse ühtlu-, ühendamine ja see on tähtis. aga nüüd natukene meie tööst täna pärastlõunal. nagu te teate, meil on ette nähtud kaks temaatilist paneeli. kaks paneeli sellepärast et äh, sõnasoovijaid on meil täna palju. esimene paneel puudutab äh, kultuuri- ja loomesektori toetamist ja esimesena saab sõna härra Vincent Lepage, kes äh, tutvustab teemat ja juhatab selle asja sisse ja, ja räägib väga huvitavast kogemusest Valloonias loov Valloonia. tegemist on raamprogrammiga Valloonia jaoks ja pärast seda siis jätkub paneel. ja me paluksime, et te jääksite oma kohale, et me ei raiskaks liiga palju aega edasi-tagasi liikumisega. pärast seda saavad sõna parlamendisaadikud siis äh, siseriiklikest parlamentidest härra Bloch, kes on äh, Prantsusmaa äh, parlamendi kultuuriasjade komisjoni esimees ja Tiit Estrela äh,, teda on meil eriti hea meel siin tervitada, sest tegemist on endise Euroopa Parlamendi saadikuga, kes äh, naases Portugali äh, ja on seal täna kultuurikomisjoni esimees ja siis härra Luigi, Luigi Morgano, kes on äh, Euroopa Parlamendi saadik, ühtlasi meie raportöör Euroopa Liidu kultuuri- ja loometööstuse koherentsuse küsimuses. ma paluksin piirduda viieminutilise kõneajaga, sest muidu ma pean hakkama seda väikest haamrit kasutama, seni ma pole seda veel kasutanud, ega ma teile sellega pähe ei löö, ärge kartke, ütleb proua esinaine Äh, aga äh, kui te kõne ajast kinni ei pea, siis, siis ma pean seda kahjuks kasutama siin laual, aga annaksingi kohe siis sõna härra Lepagile. pärast seda, kui panelistid on sõna saanud, saavad kõik sõna, need, kes sõna soovivad. nii et äh, ma loodan, et te peate kinni kõne ajast, aga nüüd siis härra Lepage, teil on sõna no leidsin teid ülesse. nüüd meie eksperdid on kohal, saalist ka leidnud. suur tänu, suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad, rahvasaadikud ja mina pean siis näitama eeskuju kõikidele teistele. üsna raske, pean tunnistama, aga üritan anda endast parima ja saada kõneajaga hakkama paari sõnaga räägiksin teile siis kahe tuhande kümnendal aastal käivitatud eh, loov Valloonia projektis, eesmärgiks oli siis süstida Valloonia eh, majandusse uut hoogu ja loome tööstusesse samuti. tegemist on olnud tõesti väga eduka projektiga, ma ei tule tagasi kõikide nende elementide juurde, mis on tegelikult saadetud ka taustdokumentides, meil on õnnestunud esimestel aastatel saavutada selle programmiga üsna palju ja väga oluline on mõista selle juures, et meie eesmärgiks ei olnud sugugi selle programmiga toetada loovtööstust, vaid loovtööstus võeti äh, Äh, inspiratsioonimudeliks teiste sektorite jaoks ja see on meie programmi puhul võib-olla teistest natukene erinev. räägin väga kiiresti ja lühidalt erinevatest äh, saavutustest selle programmi puhul, ma ei taha aega raisata, aga nagu te näete, äh, me oleme saavutanud nii mõndagi, me oleme palju tead-, teadvustustööd teinud, konkreetsed tooted on tulnud turule ja mõned siis idufirmad on leidnud toetust. nii et tõesti, tegemist on programmiga, mis esialgu keskendub äh, ja peaasjalikult keskendub siis äh, äh, majanduslikule poolele. loodud on see siis ähm, just nimelt Valloonia piirkonna jaoks, kuid Euroopa Komisjon on ka selle toonud välja kui eeskujulik projekti. Euroopa Komisjoni peadirektoraat Growth on ähm, konkurentsi ja innovatsiooni äh, valdkonnas toonud selle projekti eriti välja kui eriti innovaatorliku projekti ja Euroopa Parlament on samuti äh, toetanud, äh, andes meile praegusel eelarveperioodil siis ka äh, ettevalmistavate tegevuste vahenditest vahendid. väga oluline on see, et me valisime välja neljakümne kahest äh, piirkonnast Euroopas siis kaks piirkonda, üks nendest oli Valloonia, teine Itaalia piirkond. oleme katsunud, katsetanud erinevate lähenemistega pilootprojektid, mille juurde tulen kohe tagasi ja see andis meile võimaluse öö, äh, teha koostööd rahvusvahelises kontekstis läbi selle Euroopa loovpiirkonna äh, projekti. Äh, töötasime koos teiste piirkondadega, eriti muidugi Toskaanaga, kes oli siis see teine piirkond, kes ähm, toetuse sai. mis on oluline äh, kõige selle juures, on see, et meie pidasime loovtööstuseid mitte ainult mm, me ei vaadanud nendele konkreetselt ainult nende enda kes-, nende enda mõttes, vaid vaatasime, milline on ta mõju teistele sektoritele. mis, kuidas mõjutab kultuurisektor teisi sektoreid, nad ju ostavad kultuurisektori tooteid ja üritasime need suhted muuta natukene uuenduslikumaks. me viisime läbi uuringu firma IDEA Consult viis selle läbi ja sellest tuli välja et, et üksteist protsenti kultuuri- ja loometööstuse toodetest äh, on integreeritud äh, ülejäänud Valloonia tööstusesse ja peamised äh, sektorid on põllumajandus, toiduainete, farmatseutika ja kosmeetikatööstus, kus siis tõesti loovtööstus annab oma rolli teistes sektorites toodete tootmisele üksteist protsenti võib-olla suhteliselt väike protsent, kuid siiski äh, märkimisväärne. Äh, statistikaga on alati muidugi probleeme, väga raske on välja selgitada selliseid asju, aga seda, sellesse ma ei lasku. mis on väga oluline veel, on see, et äh, sellel projektil on olnud teatud kaasmõjud ülejäänud majandusele mida ma siin silmas pean, loovtööstus toodab teatud äh, teadmisi ja tooteid, mida kasutavad teised sektorid, ära ja samas jõuab nad siis tagasi omakorda ringiga loovtööstusesse, ma sellest ka pikemalt ei räägi ja mis on veel oluline, on kaudsed mõjud. Need mõjutavad siis otseselt seda, et muudetakse näiteks atraktiivsemaks teatud piirkonnad, nagu seda on Valloonia ja, ja Äh, kultuuritööstuse mõju äh, võib olla üsna suur teistele majandussektoritele ja omalt poolt panustada ühe regiooni majanduse arengusse. võrgustike küsimus on siin eriti oluline, klustrite loomine, tippkeskuste loomine, äh, digitaalsektori arenemisel on, on see muidugi eriti tähtis, kõik need punktid nii palju siis analüüsist, äh, siis keskend-, oleme keskendunud ka sellele, millised võiksid olla need erinevad mõõtmed, mille läbi me oma tööd äh, teeme, kuidas äh, juurutada tõesti see koostöö kultuurisektori ja ülejäänud majanduse vahel. meie eesmärgiks on luua nii-öelda ökosüsteem, me ei saa keskenduda ainult ühele dimensioonile. Need on need tulemused, mis me oma uuringute milleni me jõudsime läbi oma uuringute. üks väike raamat, mul on ainult üks, üks eksemplar kaasas, aga pärast ma võin teile öelda, kus see internetis kättesaadaval on PDF-versioonis, kus me oleme siis kokku pannud meie projekti kogemuse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, see projekt sai ümber. me oleme keskendunud siis äh, loovale pädevusele, siis koostööle, äh, loovtööstuse ja ülejäänud tööstuse vahel äh, nii-öelda loovustšekkide süsteem see on äh, olnud väga oluline, nimelt me oleme tahtnud äh, ka näiteks pangandussektorit äh, teavitada sellistest vahenditest, et kuidas oleks võimalik loovtööstus näiteks tippkeskustega, tööstus tippkeskustega näiteks põllumajandus-toidusektoris, aeronautika sektoris ühendada ja väga huvitavad on olnud need lahendused. meedia ja disainisektor võib näiteks tööstussektoris väga olulist rolli mängida, need on need elemendid, millest ma tahtsin täna rääkida. ma ei tea, kas viie minutiga sain hap-, öö, äh, ühele poole, aga jään öö, äh, ootama siis seda, mis tuleb edasi ja suur tänu tähelepanu eest. no päris hästi. Äh, tulite hästi välja sellest asjast kuus ja pool minutit. aga suur tänu selle sissejuhatuse eest, see oli tõesti väga huvitav. Läheme edasi ja järgmisena annaksin ma siis sõna paneeli esindajatele, aga ma ütlen nii palju, et rahvasaadikud ja yes, kes ei ole paneeli liikmed, palun täitke see leht, kui soovite sõna, see käib siin ringi. ja läheme esimese paneeli juurde siis kohe ja sõna annaksin härra Patrick Blochile, kes on kultuuras, kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Prantsuse Assamblee Nationalis. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, daamid ja härrad mul on väga hea meel esindada siin äh, täna äh, Prantsusmaa parlamendi alamkoda ja osaleda sellel parlamentide vahelisel kohtumisel, sellepärast et äh, ma öö, ähm, olen öö, olnud ise ka lähetatud Bundestagi Saksamaal kultuurikomisjoni ja ma tean selle kogemuse Äh, põhjal, kui oluline on äh, äh, ko-, dünaamiline koostöö ja kõneleja lisab itaalia keeles, suur tänu selle võimaluse eest täna teie poole pöörduda, proua Costa. kultuuripärandi mitmekesisuse kaitsmine on sisse kirjutatud UNESCO konventsiooni ja Euroopa Liit on sellele oma allkirja andnud me peame seega, me oleme endale võtnud kohustuse oma loovsektorit toetada, meie artiste, loovinimesi toetada. aga tegemist ei ole tavaliste toodetega. ja ma toetan eh, eh, seda, et me anname nendele toodetele eraldi definitsiooni, need on tooted, mida tuleb kaitsta selleks, et eh, toetada nende arengut ja vältida nende hävingut. Prantsusmaa on ja me ei ole ainsad, on alati toetanud seda kontseptsiooni Euroopa Liidu sees ja me oleme seda öelnud ka oma viimastes väljaütlemistes Euroopa Komisjoni reformikavades, mis puudutab meediasektorit või äh, autoriõiguse äh, alaseid aretelusid või näiteks äh, Atlandi-ülese kaubanduslepingu alastel aruteludel. Prantsusmaa on viimastel aastatel välja arendanud sellise strateegia, mille eesmärgiks on siis kaitsta loov- ja kultuurisektorit. eesmärgiks on Äh, see, äh, et äh, me seaksime lati kõrgemale ja juulis kaks tuhat kuusteist alla kirjutasime viimase seadusandluse selles küsimuses. meie jaoks on olulised mitmekesisus, mitmekesisus kõigepealt loovinimeste ja nende toodete mitmekesisus, see seadusandlus, mille me juulis vastu võttisime, võtsime, võtsime, Äh, rajaneb kahele seisukohale. loov äh, inimeste vabadus ja loovuse vabadus, need äh, on aluspõhimõtted selleks, et astuda vastu tsensuuri rünnakutele ja nii-öelda kultuurilistele rünnakutele. selle e-, ees, seadusandluse eesmärgiks on kaitsta meie autoreid ja loojaid, eriti uues öö, digitaalses maailmas ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme võtnud vastu eraldi seadusandluse äh, selles osas, et me tagame loovinimestele ka töötukindlustuse, äh, kui äh, see peaks olema vajalikuks. ja siis mitmekesisus selles mõttes, et et me oma publikut mitmekesistaksime, see on väga oluline, eriti terrorirünnakute kontekstis. me paneme erilist rolli kunsti ja kultuuri koolitusele äh, ja toetame amatööride äh, tegutsemist. meie eesmärgiks on võita endale uut publikut äh, ja eriti just nimelt kultuuriasutustes, äh, sellepärast et praegu me näeme seda, et Euroopas on väga palju ühiskondades ebavõrdsust ja nüüd äh, kultuuriasutuste lähedus, see on äärmiselt oluline selleks, et terve periood, terve piirkond oleks kaetud, terve riik oleks kaetud, eriti maapiirkonnad. on tehtud suuri jõupingutusi selleks, et kultuuriasutused ähm, äh, muutuksid mitmekesisemaks ja et nad läheksid üle uuele rütmile, et näiteks raamatukogud või meediateegid oleksid äh, ka kauem avatud ja nii edasi väga oluline on äh, tuua kultuur inimeste tavaelule nii lähedale kui võimalik, nende töökohtadele ja elukohtadele lähedale. meie tööstuse, loov- ja kultuuritööstuse areng on äärmiselt oluline, me näeme rahvusvahelisel tasandil suurt konkurentsi, Prantsusmaa on väga kasulikke mehhanisme juurutanud selleks, et toetada meie kino- ja audiovisuaalsektorit, teatrit või näiteks äh, äh, rahvalaulu või varieteesektorit. me oleme samuti Äh, keskendunud äh, filmitööstusele Prantsusmaal, videomängude tööstusele, oleme üritanud uusi äh, andeid nii-öelda väärtustada, selle mõju on olnud väga selge, kultuurist on saanud majanduskasvu puhul väga oluline faktor, mida keegi enam ei vaidlusta Ehm, kultuurisektori nii-öelda edendamine tähendab tegelikult seda, et me võimaldame liikumise, võimaldame uue dünaamika, aitame inimestel kasutada ära nende uudishimu, et avastada midagi uust, see on uut, see on võimalus, kus me anname võimaluse kogu publikule nautida kultuuri, kui nad seda tahavad, see on ambitsioonikas kava, mis ma olen endale seadnud, kuid ma loodan, et me kõik toetame seda ja lõpetuseks ma ütlen, et äh, ma liitun sellega, mida ütles eelmisel aastal Euroopa Kultuuriallianss, et rohkem kui kunagi varem tuleb tõsta kultuur Euroopa projektide keskmesse, aitäh! Grazie davvero di questo contributo e complimenti anche per questa nuova legge che mi sembra di grande interesse. Suur tänu, et te pidasite kinni ajapiirist ning samuti õnnitlen teid selle uue seaduse puhul, mis on minu arvates väga oluline nüüd annan sõna Edith Estrellale. tere tulemast. tema esindab kultuuri, kommunikatsiooni, noorte ja spordi äh, komisjoni Portugalist. tänan väga, tänan sind äh, ka kui sõpra ja endist kolleegi. ma pean ütlema, et see tekitab mus äh, häid tundeid, et ma olen tagasi tulnud hoonesse, kus ma veetsin kümme suurepärast aastat. mul on väga hea meel, et ma olen saanud siia tagasi tulla nüüd oma riigi, Portugali äh, esindajana. Portugal on olnud teerajaja loovusesse investeerimisel. me oleme loonud mudeli, mis põhineb teadusel, kultuuril ja innovaatilisusel. selline strateegiline valik on suuresti panustanud Portugali eksporti ja rahvusvahelisse konkurentsivõimesse. samaaegselt on Portugalis ähm, loomesektor ja kultuurisektor äh, suuruselt kolmas sektor kohe toidu- ja joogitööstuse järel. kultuuritööstuses luuakse tooteid, mida ühiskond näeb kui tarbekaupa. ühiskond soovib erinevaid mitmekesiseid tooteid, mis oleks kuidagi erinevad ja unikaalsed. mõned aastad tagasi juhtus see, et Euroopasse tuli massiliselt odavaid Aasia kaupu ning paljud ettevõtted, näiteks jalatsite valmistajad, läksid pankrotti sest tuli välja, et ei saa konkureerida Aasia riikide odava tööjõuga. see tähendas seda, et tootmine häälestati ümber selleks, et toota kvaliteetsemaid tooteid ja paremini disainitud tooteid. näiteks mööbli, moetööstuses, teistes sarnastes valdkondades on Portugali tooted oma turuosa maailmas suurendanud näiteks maailma hinnalt äh, kohe teisel kohal Itaalia saabaste järel ongi kohe Portugali saapad. maailma kõige olulisemates linnades on võimalik näha väga kaunist, fantastilist arhitektuuri ja Portugali arhitektid on võitnud äh, kogu maailmas äh, auhindu, sealhulgas ka näiteks äh, kaks äh, laureaati on ka Pritska auhinna võitnud, mida peetakse arhitektuuri Nobeli preemiaks. sellega luuakse töökohti ja lisaväärtust. lisaks see efekt kandub edasi ka traditsioonilistesse majandusharudesse. ehk siis tegemist on uue paradigmaga, kus kultuur ja loometööstus on seotud teadmistega. kultuur on osa teadmistest ja rahvuslikust identiteedist, osa demokraatia arengust. ja hiljuti on inimesed äh, hakanud aru saama kultuuri sotsiaalmajanduslikust mõjust. näiteks sellest, et Bilbaos võib olla muuseum ja selline muuseum seal ka on, mis aitas kogu maailmas seda linna tutvustada ja linnal taastuda. kultuuri nähakse investeeringuna, mitte lihtsalt kuluna. olenemata sellest, et meil on rahalised piirid, siis sellest on siiski, sellest olenemata on proovitud kultuuri käsitleda kui põhiõigust Portugalis, et inimestel oleks juurdepääs kultuurile, näiteks muuseumid on teatud päevadel tasuta, piletite puhul tehakse hinnasoodustusi pensionäridele, noortele ja kasutatakse ka teisi meetmeid. üks hilisematest meetmetest, mida Portugalis rakendatakse, on see, et kultuuriministeerium on nüüd natuke ümber korraldatud, et ka meedia on nüüd sellele allutatud ning ka ähm, erinevad loomeinimesed on, on sellega seotud. ka digitelevisiooni puhul on järjest rohkem kanaleid, mis võimaldavad Portugali inimestel olla kontaktis suurema hulga kultuuriga töötajatel on samuti rohkem võimalusi eh, puutuda rohkem kokku kultuuriga, osta raamatuid, näha filme ning selliste tegevuste puhul tehakse ettevõtetele maksusoodustusi, kui nad niimoodi töötajate kultuuritarbimist soosivad ähm,. hiljuti pakuti välja seda, et võiks tõsta ähm, rahastust kultuurivaldkonnale. see on kooskõlas eesmärgiga saavutada nutikas ja jätkusuutlik majanduskasv. Euroopa peab eh, Euroopa kultuuri- ja loometööstust edendama, me peame looma ja samuti kaitsma oma kultuuripärandit, samuti ka meie keelelist pärandit. ning lisaks sellisele kaitsele, kultuurilisele mitmekesisusele, peab arvestama ka nende sektorite vajadustega. ja nende vajadustega, mis on eelkõige seotud digitaalse ajastuga kohanemisega. ning tuleb tagada juurdepääs uutele publikutele. tänan väga selle huvitava kirjelduse eest selle kohta, et ähm, milline on see raamistik selles äh, teie riigis ja loometööstuse ümberkujundamises ning äh, samuti oli ka huvitav kuulda, et te niimoodi keskendute nüüd tööhõivele ja innovatsioonile. nüüd annan sõna härra Luigi Morganole, kes, nagu ma juba ütlesin, on raportöör Euroopa Liidu sidusa kultuuri ja loomemajanduse poliitika raporti puhul. tänan väga, mina ütleksin lihtsalt, et ähm, selle väikse aja jooksul ei ole võimalik teile täielikku ülevaadet anda nii olulisest teemast. ehk siis ma keskendun ainult põhilistele teemadele. loomulikult tänapäeval põhineb kõik andmetel ja ka selle raporti kirjutamisel põhineb äh, meie lähenemine andmetel. me proovisime defineerida seda, et mida see tähendab rahastuse kontekstis, selleks, et näha, kuidas saaks keskenduda nendele probleemidele. selle ettepaneku poliitiline eesmärk, selle ettepaneku puhul me oleme teinud koostööd äh, tööstuskomisjoniga, me alustasime tegelikult juba kahe tuhande kümnendal aastal ja me saime aru, et tarvis oli keskenduda kõrgele kvaliteedile ning me palusime, et Euroopa Komisjon töötaks välja pikaajalise plaani kultuurisektori jaoks niimoodi, et see oleks kasulik kogu Euroopa Liidule. tänasel päeval näeme seda kui väga olulist keskset teemat Euroopa jaoks ning äh, kultuuri- ja loomesektorid muutuvad küll aeglaselt, aga siiski tähtsamaks võrdluses teiste sektoritega, mis on võib-olla varem olulisemad olnud. kultuuri- ja loometööstus äh, vajab vahendeid äh, Euroopa kultuuripärandi ja lingvistilise identiteedi kaitsmiseks, teadmisi tuleb edasi pärandada Euroopa kultuuriliste aspektide kohta nii väljaspoole Euroopa Liitu kui ka tulevastele põlvkondadele. see on väga oluline Euroopa majanduse jaoks ning tegemist on keskse komponendiga majanduskasvu tekitamisel Euroopas loomulikult ka innovaatilisus teistes sektorites, näiteks digivaldkonnas, ka need on olulised, aga kui me vaatame neid kultuurilisi aspekte, siis see on väga oluline sidemete loomisel ja tugevdamisel meie oma riikide vahel ja ka kolmandate riikidega. Euroopa nii-öelda pehme jõud on siin väga oluline kui me vaatame ähm, käsitööd, kultuuri, kõike muud, siis tegem-, tegemist on väga olulise pehme jõu ilminguga. sellepärast me oleme nendele valdkondadele kõvasti keskendunud, sealhulgas ka osana ähm, meie reaktsioonist toimuvale kriisile. väga oluline on siin kusjuures noorte roll noorte tööpuuduse probleem on üks peamistest teemadest, mm, isegi probleemidest, millega Euroopa peab tänapäeval silmitsi seisma ning kvaliteetsete töökohtade loomine on keskse tähtsusega. meie tööstuses, meie tööstusel on olnud väga oluline roll selles valdkonnas nimelt, nimelt seitse koma viis protsenti eurooplastest on äh, Äh, kultuuri- ja loometööstuses tööl ning see moodustab ka suure osa, lausa miljardeid eurosid äh, riikide ja Euroopa SKT-st. ma võiks ka kaugemale minna nende numbritega, aga on näha, kui oluline on see sektor meie äh, majanduse jaoks. teine teema on Euroopa taasindustrialiseerimine. sellest, sellega tegeleme ka meie ja Euroopa Komisjon ja ka selle kontekstis võib meie sektorit tulevikus arendada ka selles valdkonnas on mitmed erinevad teemad, kui me räägime investeeringutest ja investeeringute tasuvusest. see ei ole oluline mitte ainult meile, aga ka teistele tööstustele, näiteks turismitööstusele ja digitaalsele tööstusele. veel üks asjakohane teema on see, et ma arvan, et paljud noored inimesed vanuses üheksateist kuni kakskümmend neli, et, et nendest inimestest järjest suurem osa töötab just selles sektoris. Nende hulk kaks koma viis korda suurem kui näiteks äh, autotööstuses töötavate samaealiste puhul ja viis korda suurem kui keemiatööstuses töötavate puhul või kui pangaga võrreldes, siis kaks korda rohkem. suurem osa äh, kultuuri- ja loometööstusest koosneb mikroettevõtetest või väikestest ettevõtetest see on osa olulisest võrgustikust, mis on nüüd tekkinud. ja me peame aru saama et, et üheksakümmend protsenti tööjõust kultuuri- ja loometööstuses et üheksakümmend protsenti selle valdkonna ettevõtetest on sellised, kus töötab alla üheksa inimese. kui me vaatame majanduskriisi, siis just need ettevõtted on olnud oluline viis selle kriisiga võitlemisel. nüüd ma olengi andnud ülevaate paljudest teemadest, millega me oleme tegelenud, samuti haridus, koolitamine on olulised teemad ja kui me vaatame seda definitsiooni, mida projektis kasutatakse siis ähm, praegu me kaalume erinevaid parameetreid selleks, et me ikkagi andmeid õigesti tõlgendaksime. me tahame tagada, et me ei keskendu ainult kultuuri- ja loometööstuse tipule, sest me ei taha äh, teiste Ähm, vastu kuidagi ebaõiglased olla, et ka raamatud ja festivalid ja nemad peavad samuti saama piisavalt tähelepanu. ehk siis äh, keegi ei jää kõrvale. Äh, kui me näiteks räägime intellektuaalomandist ja poliitikatest, mille eesmärk on äh, parendada konkurentsivõimet, neid oskusi, siis ma räägin tervest sektorist, mitte ainult selle tipust. Äh, tänan väga, vabandust, äh, et ma pidin teid äh, katkestama, ütleb eesistuja. see oli tõesti suur kokkuvõte teie raportist, aga nüüd soovin anda sõna liikmesriikide parlamentide esindajatele ja siis ka Euroopa Parlamendi liikmetele. kõigepealt Isabelle Svekmak oli esimene suur tänu, proua esimees, suur tänu mm, panelistidele nende mm, ettekannete eest. loovus äh, peab äh, saama nõjatuda äh, ka loovusele, mida ei tekitata ainult poliitikaga. peab olema ju võimalik kuidagi mõelda ka tavapärastest mustritest natukene kaugemale ja seda ka poliitika puhul. näiteks äh, muusika valdkonnas me oleme ju siin äh, näinud väga palju erinevaid projekte äh, ja ka Euroopas on rahastatud projekte, mis on olnud väga innovatiivsed. teiseks näiteks on näiteks arvutimängid, mängud Äh, aga üsna tihti on nii, et äh, avaliku sektori vahendid äh, voolavad ikka ainult traditsioonilisematesse valdkondadesse ja kasvatatakse samu vanu tuntud mudeleid. ja see tegelikult ei toeta piiriülest kultuuritööstuse väljaarenemist ja sellepärast minu küsimus panelistidele, kuidas me saaksime võidelda selle eest, et seadusandlus võtaks arvesse ka väiksemaid äh, sektoreid, äh, väiksemaid valdkondi ja kuidas äh, tagada see, et uued ettevõtlusvormid oleks võimalikud Euroopas? hea küsimus ja ma arvan, et kindlasti keegi jõuab sellele vastata. ja võib-olla ka komisjon või eesistuja või mina ise. aga Itaalia äh, eh, esindaja. suur tänu, lugupeetud juhataja. mul on väga hea meel täna siin olla, see arutelu on väga huvitav ja au on tõesti suur. keskenduksin oma sõnavõtus kahele-kolmele äh, põhilisele probleemile. leian, et oluline on see, et keskenduksime küll mitmetele asjadele, ent muuseumid ja kunstigaleriid on üliolulised. me peame parandama juurdepääsu muuseumidele ja galeriidele. nimelt, kui me keskendume loometööstuse küsimusele, siis tegelikult oleme seni rohkem keskendunud innovatsioonile ja loomingule, ent nagu me teame, on see loonud äh, äh, nii majanduskasvu laiemalt kui majanduskasvu meie äh, linnades koha peal. aga me ju kõik teame, et peame keskenduma ka teistele ehk seni kõrvale jäänud teemadele, ma ei räägi siin ainult arheoloogilistest väljakaevamistest, aga kui me vaatame näiteks linnu, kus on maha jäetud monumente, siis me selles kontekstis peaksime mõtlema äh, ka sellele, et me peame erinevaid sektoreid erinevates piirkondades uuesti üles ehitama, kaasama rohkem inimesi sellesse valdkonda. see aitaks tagada, et need valdkonnad annaksid tõuke äh, uue, uuele loomingule, äh, looksid uusi võimalusi uueks arenguks ja see aitaks lahendada ka noorte tööpuuduse probleemi mõni nädal tagasi võttis Itaalia senat pea ühehäälselt vastu otsuse, milles oldi nõus kasutama vajalikke vahendeid selleks, et ka reaalselt mõõta seda, millist sagedust kasutatakse teatud äh, telekanalites filmide edastamiseks, me räägime äh, fil-, sellest tegelikult ju, mis rolli mängivad äh, filmid ringhäälingus, kuidas need mõjutavad kõike muud, mida praeguseni tegelikult ringhäälingusse ei lasta, see sõltub ju väga reklaamist, mida lastakse ekraanile ja mida mitte ja me peaksime sellele samuti keskenduma Eh, mida näidatakse vabalt saadaolevatel sagedustel. Eh, härra Nikolaas, palun. suur tänu, proua esimees majandustingimused on Kreekas teatavasti väga kehvad. me elame praegu läbi sellist kriisi, mida me ei ole kunagi varem näinud. kuid äh, vaatamata nendele raskustele üritame me Kreekas toetada meie kultuuri- ja loovsektorit. meie poliitikate aluseks on sotsiaalne kultuuripoliitika. ja sellel eesmärgil oleme megi kultuuriasutusi ja haridusasutusi üritanud toetada, me oleme üritanud kaasata äh, vabakonnad, kohalikud omavalitsused, regionaalsed äh, instantsid. ja täna tahaksin ma paari sõnaga rääkida noorte loovinimeste elust olust Kreekas, meil on tuhandeid noori inimesi, kes vaatamata rasketele oludele üritavad äh, kultuuri alal hoida. Neil ei ole kohta, kus äh, oma Äh, teoseid toota, neil ei ole füüsiliselt kusagil koos käia, kuid teevad seda sellegipoolest väga kehvades oludes, näiteks ansamblid, äh, koorid ja nii edasi. Äh, võiks ju kasutada rohkem ajaloolisi hooneid, kasutada ära vana, vanemaid kinosid või teinekord ka kasutamata ladusid. ja me võiksime selle sektori läbi elavdada ka majandust. ja väga kasulik oleks ka see, kui oleks võimalik toetada kommunikatsioonistrateegiat ja välja kujundada kultuuritegevuste meetmete kava. ma räägiksin teile Erasmuse programmist konkreetselt, kultuuri Erasmusest, mis võiks süstida meie poliitikasse uusi mõtteid selleks aga, et see oleks vajalik, peavad liikmesriigid oma rolli kandma, võt-, kanda võtma ja aga ka Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid, kohalikud omavalitsused samuti. ja me arvame lisaks sellele, et oluline on äh, suurendada ka eelarvet, Euroopa Liidu eelarveridasid, mis on kultuuri ja, ja loomesektori jaoks ette nähtud, me peame võimalik äh, neid uusi arenguid rahastada. suur tänu teile ja see teie viimane märkus oli väga äh, oluline. Bart Kaaron järgmisena saab sõna Belgia parlamendist äh, roheliste ridadest. I am sorry. Dank u wel. Het is um, ook uh, bij ons in Vlaanderen en het Vlaams parlement uh, een belangrijk thema. E- Landria parlamendis eh, on eh, investeeringud kultuuri ja loov, loometööstusega äärmiselt oluline. kultuuriline mitmekesisus on meie jaoks tähtis ja me tahame seda nii vabakondade läbi toetada kui ka teistes valdkondades. väga oluline on see, et paljud inimesed panustaksid investeeringutesse sellesse sektorisse, ei tohi unustada seda, et äh, on äh, loovesektoris ka selliseid valdkondi, kus äh, tulu ei tekitatagi kuid kui me üheskoos saaksime tegevusi ühendada, luua sünergiat, siis oleks sellest kõigest ka majanduslikule olukorrale palju positiivset tulemas. kultuuri ja kunsti ei tohiks näha kui mingisugust vähetähtsat majandussektorit, vaid näha selles iseseisvat tugevat sektorit. Flandrias ja Hollandis on äh, meil, neil on Hollandil ja Flandril järgmisel nädalal Frankfurdi raamatumessil suurepärane võimalus olla teistest esile tõstetud kui ähm, külalisriik ja äh, me kavatseme selliseid võimalusi kasutada, neid peaks olema rohkem. kõik see panustaks äh, ka meie majandusse. Flandria valitsus äh, tahab luua tingimused selleks, et leiaksid toetamist ka kultuuriüritused lõpetuseks ma ütleksin, et loovsektori eest tuleb jah võidelda, aga ka kunstide eest ja kunstnike eest. me ei tohiks keskenduda mitte ainult äh, tulu toovale kultuurile keskenduda, vaid äh, ka kunstnikud ja looveinimesed äh, on need, kes sillutavad teed tulevikku ja neid tuleks toetada. suur tänu! me oleme absoluutselt nõus kõige sellega, mis te ütlesite. just nimelt öö, öö, kultuurisektor ja loovsektor, see on väga lai sektor ja, ja loomulikult tuleb arvestada kõikide erinevate aspektidega selles, me ei saa keskenduda ainult majanduslikule poolele, suur tänu selle täpsustuse eest, see on väga asjakohane. järgmisena sõna kolmele Euroopa Parlamendi saadikule muuseas, te võite sõna võtta ka teiste paneelide ajal, me ei pea kõik võtma sõna praegu siin, sest me oleme natukene jäänud aega vast maha. aga Petra Kammerväärts, kes on äh, meie komisjoni, kultuurikomisjoni esindaja. suur tänu ja suur tänu äh, ka seni peetud ettekannete eest. mul on mõned konkreetsed küsimused äh, parlamentide esindajatele. me kõik teame, milline on see programm Creative Europe, loov Euroopa, ma loodan vähemalt, me oleme sellega kursis, aga me teame ka seda, kui piiratud selle vahendid on ja tegelikult meil ei ole piisavalt vahendeid, et me võiksime siin äh, kultuurisektorit kuidagi eriti äh, märkimisväärselt toetada. kuid äh, tänu kult-, Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoni survele oleme me uuel eelarveperioodil leidnud võimalused ka struktuurifondidest ehk siis Regionaalfondist ja Euroopa Sotsiaalfondist leida vahendeid Äh, mida oleks võimalik suunata sellistesse projektidesse, mis keskenduvad kultuurile ja äh, loovsektorile. ja mind tegelikult huvitab see, kui palju on selle kohta infot jõudnud liikmesriikidesse, kui palju on juba tehtud otsuseid selliste projektide osas? kas liikmesriikides on võimalus neid struktuurifonde paremini kasutada, sest see võiks olla tõesti väga hea allikas ühelt poolt katta sotsiaalsed aspektid, võidelda tööpuuduse vastu, aga teisalt siis toetada ka kultuuri ja sedasama loovsektorit, need äh, omavahel seostada selliste projektidega, mida ka tavaliselt rahastatakse struktuurifondide alt. ja mind huvitabki see, et kas on selliseid võimalusi kasutanud liikmesriigid, kas nad on sellest võimalusest haaranud? võib-olla komisjon oskab sellele vastata eh,? Bene, questa domanda poi chi crede di rac-. selge, suur tänu oleme äh, kogunud kokku kõnesoovijad, kolleeg Helga Trüppel äh, soovib samuti kultuurikomisjoni esinejana sõna, ta esindab Rohelisi. mina tuleksin tagasi ka president Junckeri äh, kõne kohta, milles ta rääkis Euroopa Liidu hetkeseisukorrast, ta rääkis, et Euroopa Liit tahab luua digitaalse ühtse turu, aga samas rääkis ta ka seda, et meil on vaja õiglasemat tasustamist kunstnikele äh, loomeinimestele ja teie mainisite samuti äh, seda küsimust, et kuidas sellega tegeleda. ma arvan, et meil on kiiresti vaja tegeleda, tegeleda selle nimel, et välja töötada selline määratlus, kus veebiplatvormide kaudu organiseeritakse kuidagi sisu või äh, märgistatakse sisu, et äh, nemad ei oleks ainult neutraalne teenuse sisupakkuja, vahendaja me ju teame, et audiovisuaalmeedia teenustes on see samuti hõlmatud see teema ja kui nad jäävad ainult sisu vahendajaks, siis on nad vastutusest, jäävad vastutusest samuti kõrvale, kui aga veebiplatvormid ei jää selliseks neutraalseks äh, vahendajaks, vaid ka organiseeriksid kuidagi oma sisu, siis äh, la-, lasuks vastutus ka neil kui nad, aga selleks, et nad suudaksid organiseerida oma sisu, siis on vaja väga selgelt määratleda, millega on tegu, selle, seega ma soovin komisjonilt ja ka rahvusparlamentide esindajatelt teada, kas kellelgi on ehk häid mõtteid, kuidas seda teha saaks, selleks, sellel, sellest oleks meie töös väga palju abi. suur tänu, tegemist on tõesti tundliku teemaga, tänan, et selle küsimuse tõstatasite, Julie Ward saab järgmisena sõna ja siis peaksime jätkama teise paneeliga kui keegi just ei soovi siitpoolt lauda sõna. suur tänu, mina tahtsin äh, sõna võtta seoses selle parlamendi esindaja kõnega, kes küsis, kuidas me saaksime toetada väikeettevõtteid või üksiküritajaid, kes loometööga tegelevad, kes just alustavad oma tööd. muidugi see on väga keeruline. meil on võrgustikud ja äh, organisatsioonid ja läbi nende me saame seda tööd toetada mina äh, Inglismaal loode osas äh, selle tööga ka tegelen, meil on väga hea kunstide, kunsti, kunstnike esindajate organisatsioon, mis koondab äh, uued kunstnikud, pakume neile väga palju erinevaid majandustegevusega seotud töötube, korraldame ühispakkumisi, et kunstnikud ei peaks väga palju erinevaid vorme täitma. tänu sellele me saame pakkuda inimestele seda enesekindlust, pakume neile hääle, anname neile võimaluse äh, ennast kuuldavaks teha ja äh, tulla toime nende probleemidega, millega üksiküritajad sageli silmitsi on. sellised võrgustikud, nendest on kasu nii linnapiirkondades kui maapiirkondades. tahtsin äh, teha ka ühe soovituse, nimelt kunstnikud ja kunstiorganisatsioonid eh, toimivad väga hästi, kui nad võtavad kasutusele alternatiivseid ärimudeleid, näiteks kooperatiivid ja sotsiaalsed ettevõtted käivad sinna alla. ning mis puudutab eh, tühjade hoonete küsimust, siis mingil viisil tuleks luua vastavad programmid ning läbi nende saaks tunnustada seda, et kunstnikel ei ole sageli vaja eh, välist sundi, neil loomesuund tuleb seestpoolt, aga kui me leiame võimaluse kasutada juba olemasolevaid ressursse nende toetamiseks, siis äh, saaks, saaksime neid aidata. kunstiinimesed on juba oma loomult loovad ja neil oleks vaja neil oleks vaja nende tööle õlg alla panna. mitmetes meie suurlinnades on fantastilisi vanu tööstushooneid ja ma sooviksin, et äh, selliste tühjade hoonete kohta võiks mingi ähm, Euroopa ülese poliitika välja töötada. suur tänu! nüüd saame jätkata järgmise paneeliga selles teemavaldkonnas mina pean Arengukomisjonis tööd jätkama, kuna olen seal koordinaator, vabandan tõesti südamest, aga seetõttu annan esmalt sõna härra Bogdan Ventale, kes on Euroopa äh, film digitaalsel ajastul selle valdkonna raportöör ning pärast seda äh, saab sõna proua Heidi Purga Eesti Riigikogust äh,, tema järel Flo-, härra Florin Aleksandru Alekse Rum-, Rumeeniast ning pärast seda Herlind Kundela Saksamaalt. Bogdan, teile sõna esimesena, palun Jako čłonek naszej komisji byłem sprawozdawcą raportu na temat Euroopa suur tänu, proua juhataja, siin komisjonis olin raportöör eh, dokumendi Euroopa film digitaalajastul kallal ning kuulsime täna juba rahvusparlamentide esindajatelt soovitusi, mis puudutasid just seda sektorit Äh, võtaksin neid soovitusi hea meelega ka arvesse ja hindan teie panust väga. Äh, praegu olen äh, loometööstuste valdkonnas Rahvapartei nimel variraportöör majanduses ja poliitikas ei ole seni tunnustatud kultuurisektori tähtsust ja loomesektori vajalikkust. Neid sektoreid ajendavad samad tegurid, nimelt loomingulisus ja looming Äh, see on äh, justkui taastuvenergia, mis on meie riikides tähelepanuta jäetud, äh, see on kultuur laiemas tähenduses. selline Euroopa kultuuri paljusus ja rikkalik, rikkalikkus on meie ühine vara, mida me peame edendama ja kaitsma. üheksakümnendatel aastatel nägime Euroopa Liidus olukorda, kus tohutult kasvasid loometegevusega tegelevad ettevõtted, see lõi Äh, palju uusi töökohti. Äh, selline ettevõtluse kasv oli seotud just meie kultuurilise mitmekülgsusega. kultuurisektor äh, on väga seo-, tihedalt seotud ka IT-sektoris toimuvate arengutega, see on oluline mitmete piirkondade, riikide kui ka terve Euroopa jaoks, me peame kuidagi äh, soodustama meie ähm, autorite, loomeinimeste loomingulisust ja tööd, tänu sellele saaksime toetada ka igal tasandil äh, loometegevusega tegelevaid ettevõtteid, väga oluline on luua nendega partnerlus, aga selleks tuleb äh, regulaarselt konsulteerida selle sektori esindajatega. seda, nagu ma ütlesin, tuleb teha regulaarselt selleks, et jälgida ka seda, kuidas see sektor areneb Äh, selleks, et äh, kaotada võimalikud äh, tõkked liikuvuse ees ja me peame tagama, et loometööstus oleks toetatud kõikidel tasanditel ning Euroopa Liit peaks toetama loomesektorit. ja seda nii selles mõttes, et loomesektor saaks aidata kaasa vajalikele muudatustele Euroopas, näiteks saaksime tutvustada vastavat vastava, vastavaid maksumudeleid, mis sobiksid äh, teatud algatustele. Äh, Euroopa Investeerimispangal on mitmeid fonde, mida siinkohal saaks ära kasutada. valdkonna sidusrühmad on siin tõukavaks mootoriks, me peame ära kasutama äh, majanduslikke stiimuleid ja mugandama oma maksusüsteemi. teiseks, digitaalne äh, resolutsioon, digitaalteema resolutsioon, millest rääkis ka härra Morgano, see annab meile väga palju lootust, aga samas see sekkub tugevasti ka kultuurivaldkonda. on ju erinevaid levitamise meetodeid, kus kerkib üles autoriõiguste küsimusi ja tarbijad ei ole sellega ähm, enam harjunud selleks, et kasutada ära loometööstuse täielikku potentsiaali, tuleb edendada kultuuri ja loomeharidust äh, äh, väga äh, võimalikult kõrgel tasandil. kultuurivaldkonnal peab olema juurdepääs tehnoloogiatele, see peab olema kaitstud suurte hargmaiste ettevõtete eest, mis müüvad eh, kultuuri soodushindadega. Euroopa Liidul ei ole siin valdkonnas kahjuks suurt sõnaõigust, aga ma arvan, et ühiselt eh, leiaksime me lahenduse ka sellele probleemile. suur tänu. suur tänu ma saan aru, et te peate lahkuma varsti, aga kui vähegi võimalik, jääge siis nii kaua kui võimalik siia. aga nüüd äh, läheme edasi. Eesti Parlamendi esindaja proua Purga, palun. sõna on teil. mikrofon, palun. kõneleja mikrofon, palun. mikrofon, mikrofon, please. <laughs> Here. Good afternoon from Estonia, my name is Heidi Purga and I tere pärastlõunast Eesti poolt, mina esindan Eesti Parlamendi kultuurikomisjoni, olen Reformierakonnast, mis kuulub ALDE fraktsiooni. kõigepealt annan teile ülevaate Eesti loomemajanduse seisust. Eesti on teadlikult oma loomemajandusega tegelenud alates kahe tuhande neljandast aastast ja selle sektori kaardistamine on näidanud, et et töötajate arv ja ettevõtete arv selles valdkonnas on aastatega kasvanud. samaaegselt on ettevõtted muutunud aga palju väiksemaks. samas aga loova mõtte osakaalu kasvatamist näitab kõige paremini see, et disaini ja strateegilist disaini kasutatakse traditsioonilistes tööstusharudes, näiteks puidu- või masinatööstuses ja nii edasi. tänasel päeval on kvaliteetsed tooted ja juurdepääsetav infrastruktuur saanud Euroopas normiks. inimesed valivad mingi ühe toote, teenusepakkuja, elukeskkonna või millegi muu, mingitel muudel põhjustel, äh, mis on abstraktsed, emotsionaalsed, võiks öelda, et tänapäevane klient on intelligentsem, valivam, iseteadlikum kui kunagi varem. ehk siis küsimus, kuidas hoiab Eesti loomemajanduse valdkonnal tähelepanu. Ehm, Eesti lähtub sellel puhul kolmest ehm, sambast, esiteks teadlikkuse tõstmine, ehm, idufirmade toetamine ja kolmandaks sektori arendamine ja ekspordi arendamine. Eesti lähtub just ettevõtluste vaatest selles kontekstis ning ähm, võtmetähtsusega on äh, loomemajanduse mõju teistele majandusharudele, äh, sest see aitab kogu riigi konkurentsivõimet tõsta. Äh, nii-öelda sisumajandus on see, mis puudutab intellektuaalomandit, ideid, innovatsioone ja patente. näiteks võiks tuua väikese Eesti ettevõtte nimega Organic Estonia, kus äh, on ühendatud teadus, põllumajandus, puhas keskkond, ka Eesti lugu nii-öelda, ja samuti sellega luuakse lisandväärtust toodangule, mida ka Eestist eksporditakse. samuti on terve riigile, tervele riigile kasulikud erinevad kultuuriüritused ning mõnes konkreetses piirkonnas ei saa kindlasti alahinnata kultuuri tähtsust konkreetsele piirkonnale kui üks piirkond on elav, siis inimesed tahavad ka sinna tulla. turismisektor saab kultuuripärandit oma kasvuks ära kasutada. rahvusvaheliselt tunnustatud Pimedate ööde Tallinna filmifestival, samuti Tallinn Music Week ähm, on väga head näited selle kohta Eestist. Nendel sündmustel on pikaajaline ajalugu, aga nüüd on nad jõudnud sinnamaale, kus äh, ka erainvestorid on nendega juba seotud, mis tähendab seda, et avaliku sektori rahastust on neile vaja vähe. ja nende edu võtmeks on see, et nad suudavad kohaneda nende muudatustega, mis nende sektorites toimuvad. lisaks eh, need sündmused või projektid on hakanud terve Eesti sektorit ise kujundama. natuke ka Eesti väljakutsetest. lõpetuseks, ehm, näiteks tehnoloogiasektor pakub juba praegu Eestile palju edulugusid, aga sellest veel ei piisa. loovuse kui sellise arendamine ei allu idufirmade loogikale, vaid selleks on tarvis pikaajalist stabiilset äh, arendust, investeeringuid, selleks, et rohujuure tasandilt äh, kasvaks välja midagi, millest saab pärast kasu lõigata. loomemajanduse edendamisel Eestis on kaks eesmärki äh, esiteks see, et luua loomemajanduse ettevõtetele selline olukord, et nad suudavad ise turutingimustes hakkama saama ja teiseks tuleb äh, suurendada loova mõtte osakaalu Eesti ettevõtete poolt müüdavates toodetes, ehk siis tõsta ühe töötaja kohta loodavat lisaväärtust aga teisi sektoreid ei tohi selles kontekstis ka unustada. rõhutaksin siinkohal hariduse tähtsust, sest nii alus- kui ka üldharidus äh, aitavad noortes kujundada soovi suhestuda kultuuriga ja ka ise midagi luua, kui nad täiskasvanuks saavad. on oluline aru saada, et erinevad majandussektorid peavad omavahel suhestuma, näiteks tervishoid, arhitektuur, inseneritööstus ja nii edasi. kokkuvõtteks saab öelda, et loomemajandus on mitmekihiline, mitmetahuline sektor, mis on konkurentsivõimelisele majandusele oluliseks sisendiks. me näeme, et inimesed ei otsi mitte konkreetset toodet, vaid neid huvitavad sellised kaubamärgid, mis kätkevad endas lugu, disaini, kõike muud, nad tahavad, et nende tarbimine oleks seotud sotsiaalse staatuse ja kõige muuga tarbimine ei ole ainult seotud enam põhivajaduste rahuldamisega, vaid tarbimine ise on üks kultuuriline akt. nüüd koostöö riigiga on midagi sellist, ähm, mille, mille puhul avalik sektor on ka hakanud panustama. ja just tänu avaliku sektori toetusele aita-, sai Eesti loomesektor majanduskriisi üle elatud. ma arvan aga, et koostöö erasektoriga on midagi sellist, mille puhul on palju ruumi, arenguruumi, sponsorlus, äh, loovteenused, turunduse ja sihtgrupi pakkumine toodetele ja need on ainult jäämäe tipp, suur tänu! Now... suur tänu ja nüüd järgmisena saab äh, sõna Rumeenia esindaja äh, härra Aleksi, kes on samuti siis kultuurikomisjoni liige suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid Euroopa Parlamendist ja siseriiklikest parlamentidest. suur tänu selle küllakutse eest Euroopa Parlamendile ja suur tänu võimaluse eest pöörduda institutsioonide poole ja rääkida institutsionaalse konsensuse ülesehitamisest. ma räägiksin täpsemalt George Enesco festivalist. George Enesco on Rumeenia kõige kuulsam helilooja ta sündis tuhande kaheksasaja kaheksakümne esimesel aastal ja lahkus meie seast viiekümne viiendal aastal. ta õppis nii Rumeenias, Austrias kui ka Prantsusmaal ja oli ennast häälestanud väga hästi kahekümnenda sajandi muusika arengutele ja samal ajal oli ta ka väga suur rahvalaulu austaja Rumeenias. ta ei olnud mitte ainult helilooja, vaid ka väga andekas äh, Äh, viiulimängija ja, ja pianist ja ka väga kuulus äh, õpetaja. ja Nudi Menuhin oli muuseas tema õpetajatest, kes kirjeldas seda kunagi äh, absoluudina, millega võiks kõiki teisi võrrelda, et suurepärane inimene sest tegemist on siis äh, festivaliga, mis, mida peetakse juba viiekümne kaheksandast aastast, äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kehtis ta kakskümmend kaks päeva ja äh, hõlmas umbes viitekümmet kaheksat kontserti. müüsime üle viiekümne tuhande 000 pileti ja paralleelselt äh, toimus väga palju teisi kultuuriüritusi, näiteks äh, Creative Bucharest algatus ja avaldasime väga paljudele kuulsatele artistidele äh, oma lava, Anne-Sophie Mutter, Janine Jansen, David Garrett, sellised kuulsad äh, dirigendid äh, nagu Zubin Mehta ja Sir Simon Rattle ja, ja samuti ka näiteks Berliini filharmoonikud, Iisraeli filharmoonikud, San Francisco sümfoonia ja Londoni sümfooniaorkester äh, külastasid meid. tegemist on väga suure üritusega nii rahalises kui ka institutsionaalses mõttes kahe tuhande kaheteistkümne, kahe tuhande teisel aastal võeti vastu eraldiseisev seadusandlus, kus pandi paika selle organisats-, äh, selle ürituse Eh, peamised suunad. Rumeenia president eh, on eh, selle ürituse patroon ja väga suur osa rahadest tuleb Kultuuriministeeriumist. tegemist on, nagu ma ütlesin, suure festivaliga ja mida suuremaks ta kasvab, leidsime me seda, et seni vabatahtlikule üles ehitatud süsteem ei ole kõige parem lahendus ja sellepärast olemegi keskendunud ka rohkem äh, Rahvusringhäälingu kaasamisele ja kaks äh, konkreetset organisatsiooni tegelevad sellega, Artexim ja Arcub. Nemad tegelevad ainult äh, siis selle kultuurisündmuse Äh, kujundamisega ja Bukaresti äh, linnavalitsus on samuti selle meeskonnaga liitunud. see aitab äh, asju paremini organiseerida, kõik teevad seda, mil-, mida nad oskavad, valitsus näeb ette vahendid, kõik on ettearvatav, Art-, Artcube ettevõte tegeleb siis äh, artistide leidmisega ja Artexim tegeleb äh, nendele esitavate lepingutega. tegemist on Bukaresti linna jaoks väga olulise festivaliga ja Rumeenia maine jaoks ka väga olulise sündmusega Bukarest on väga palju lõiganud kasu sellest äh, festivalist. on ka teisi muusikasündmusi, mida on paralleelselt äh, äh, George Enescu festivaliga peetud ja meie arvame, et see festival võiks olla mudeliks ka mujal. tegemist on alliansiga väga, mis hõlmab väga palju osapooli ja tulemused võivad olla tõesti märkimisväärsed suur tänu, äh, väga äh, huvitav ülevaade ja suur tänu, et rääkisime muusikast. ja ka nüüd annaksin ma sõna siis äh, proua Herlin Kundelachile, kes on Bundestagis kultuurikomisjoni esimees. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. ka mina tahaksin tänada teid selle arvamuste vahetuse korraldamise eest. palutakse, et lisataks kõneleja sisse mikrofoni nüüd toimib. kultuuri- ja loovsektor äh, on Saksamaal tunnustatud kui innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loojana ja praegu me elame läbi suuri muutuseid. digitaalse tehnoloogia äh, areng on olnud väga kiire, äh, majanduskriis on muidugi jätnud maha ka oma jäljed ja ka õiguslik raamistik on muutunud viimasel ajal, on internatsionaliseerunud ja europaniseerunud. see muudatus on viinud selleni, et uued öö, osalejad on tulnud turule ja ka väiksemad ettevõtted öö, on kanda kinnitanud. see tähendab uusi võimalusi kõigile, teisalt aga ka uut vastutuskoormat keskkonnale, ühiskonnale laiemalt, aga ka poliitikutele ja majandustele. kahe tuhande seitsmendal aastal algatas öö, meie valitsus siis äh, kultuuri ja krea-, äh, loovmajanduse algatuse, selle eesmärgiks on äh, pädevuste keskus kultuuri ja loovmajanduse jaoks ja see on siis liidumaade ülene. keskmes on koostöö kreatiiv, loomemajanduse ja muude majandusvaldkondade vahel. räägime siis konkreetsetest võrgustuselementidest Äh, hõlmab see tegevus aga näiteks ka järelevalvet ja seiret, et millised on arengud sektoris, äh, samuti interneti piraatluse vastane võitlus, äh, ka kultuuri ja loove pilootprojektid Saksamaal, mis on eri, eraldiseisev konkurss ja neid meetmeid on veel teisigi. esimesest jaanuarist sellest aastast on meil uus institutsioon ka loodud, U-instituut kannab sellist nime, see on siis Pädevuste Keskus ja Berliinis on meie kultuuri ja loovmajanduse pädevuste keskus ka tööga pihta hakanud. meie eesmärgiks on mitmekesistada kultuuri pakkumist eh, ja samuti analüüsi eh, tagamine ning äh, erinevate ürituste korraldamine. teemavaldkondadeks on äh, ettevõtte loomine ja majanduskasv, innovatsioon ja impulsid, internatsionaliseerimine, ekspert, kultuur, töö ja ühiskond. kavas on ka äh, riigiülene kogukondade haldamise süsteem ja, ja erinevatele multiplikaatoritele keskendumine kultuuri ja meedia eest vastutavad liidumaad Saksamaal ja see tähendab muidugi seda, et liidumaadel on väga oluline roll mängida kultuuri ja loovtööstuse edendamisel. peaaegu kõikides liidumaades on stipendiumite ja projektitoetuste projektid ja niimoodi anname me siis rahalist toetust äh, loovsektorile ja vahe, ja nüüd on välja kujunenud ka kultuuri ja loometööstuse äh, võrgustik kõikides liidumaades ja Hamburgi tooksin ma eriti välja siin hea eeskujuna Ehm, nii äh, ettevõtete numbri puhul kui ka sündmuste puhul on äh, Hamburg üks kõige paremini hakkama saavaid linnu äh, Saksamaal kahe tuhande kümnend-, kahe tuhande kümnendal aastal loodi Hamburgi loov ühiskond, mille eesmärgiks on siis toetada loovekeskust ja see teenib siis kõiki loomesektoris tegevaid Hamburgi ettevõtteid. näited selle nii-öelda kult-, loovühiskonna kohta on näiteks andmepankade loomine, siis toetussüsteemid, mis läbi crowdfunding'u on loodud, nõu ja ja nõustamiskavad ettevõtete loojadele, profiiliarendus, marketing, finantseering, ja siis veel koolitussüsteemid näiteks nagu tudengitele ja vahetult lõpetanutele toetus eh, ja katame siis seega terve spektri ja seda kasutatakse, seda võimalust ka väga aktiivselt ja seda hinnatakse kõrgelt. vaatamata ka sellele, et esialgu Hamburgi senat seda toetas, on see toetus nüüd ära võetud. me eh, Hamburg võib äh, aga olla eeskujuks väga paljudele teistele äh, ja tegelikult peaks nende toetamist jätkama. millised on aga probleemid? probleemid on äh, näiteks sektori toetamine ja erinevate poliitikavaldkondade ülene tegevus, me näeme teatud geograafilist ja kultuurilist ja keelelist fragmenteeritust, killustatust äh,, ühelt poolt äh, pangasektoril ei olegi teadmisi äh, sellest, millised on ettevõtlusmudelid kultuuri- ja loovsektoris äh, ja teisalt on väga raske heterogeensus, heterogeenses loovsektoris väga raske ühendada inimesi. ja kahjuks on niimoodi, et kultuuri- ja loovsektoris toetatakse väga erinevaid, erinevaid programme ja meie eesmärgiks on ka novaatorlike väikeste ettevõtete võimalusi parandada ja ka vabakutseliste võimalusi oluliselt parandada, aitäh! suur tänu teile selle väga huvitava panuse eest ning ka nende huvitavate märkuste eest, eh, mille siin lõpus just tegite, mis olid seotud eh, rahastamise ja loove lo,, lo, loomesektori eh, toimimisega. me oleme nüüd kuulnud kahte paneeli, erinevaid esindajaid ja nüüd esitaksin küsimuse eesistujale ja kultuuri peadirektoraadile, kas te soovite vastata erinevatele märkustele ja küsimustele, mis on siin kõlanud? Eh, Jelen Katutško, sa reageerid pani Kammerwert. suur tänu, lühidalt vastaksin sellele, mida ütles proua Kammerwert oma küsimuses. Eh, selles osas, kas mõned liikmesriigid, eh, kes on siin täna esindatud, kasutatavad juba, kasutavad juba tõukefonde selleks, et kultuuri ja loometööstust toetada ja rahastada võin kindlalt öelda, et üks nendest riikidest, kes seda teeb, on Slovakkia, ning äh, integreeritud äh, piirkondlik toetusprogramm, meil on selleks ka üles seatud, äh, toetame mitmeid projekte, üks on keskne rahastamisvõrgustik, tänu sellele saame toetada suuri taristuprojekte, millest on kasu väga paljudel loomevaldkondadel, ning teiseks detsentraliseeritud rahastamise mudel, tänu millele saame toetada väiksemaid projekte, mikroettevõtteid ja nii edasi Äh, niisiis jah, me tõesti püüame neid äh, fonde kultuuri toetamiseks kasutada. teiseks kuulsime küsimust äh, selle kohta, mis puudutab intellektuaalse omandiõiguse kaitset ja autoriõiguste kaitset ja et see peaks olema tugisammas, millele loometööstus oma majandusliku potentsiaali seab. meil on juriidiline raamistik äh, Berni konventsiooni äh, näol olemas, seega meil on intellektuaalse omandi äh, õiguste kaitsega tegeletud ning edaspidi peame arvesse võtma ka digitaalajastu mõjusid ja tingimusi ning vaatama, kuidas tõhusalt saab jõustada autoriõigusega seotud õigusakte ja just selle väljakutse ees me praegu olemegi, et tänapäevases maailmas on Äh, autorid äh, seatud ebasoodsasse olukorda, neile on seatud äh, liigne koorem ja nemad ei saa oma tööst piisavalt majanduslikku kasu. on välja töötatud Euroopa Komisjonis mitmeid eelnõusid, see on hea lähtekoht edasisteks aruteludeks ja ma arvan, et mingil hetkel jõuame me punkti, kus autoriõigus tõesti aitab kaitsta intellektuaalset omandit ja autorite huve, aitäh! sõna palun komisjoni esindajale. nüüd äh, mina räägiksin mõne sõnaga kultuuri- ja loometööstusest äh, on tõstatatud mitmeid teemasid täna pärastlõunal, tegemist on tõesti olnud väga kasuliku pärastlõunase aruteluga, suur tänu teile kõigile teie panuste eest. Äh, tundub, et loomeinimestega rääkides on äh, see teema lihtne, aga rahandusministritega rääkides on, muutub see keerulises, keeruliseks. aastani kaks tuhat kakskümmend on äh, finantsraamistik paika pandud ja me vaatame, peame vaatama, kuidas toime tulla selle sees. täna on jutuks tulnud ka see, et mis väärtust me selle raha eest toodame ja see on üks keskne küsimus, millega tuleb tegeleda. tundub, et praegu me tegeleme tõenditepõhise äh, tõenditepõhiste äh, aspektidega, Eurostat äh, töötab välja statistikat, mis võtab arvesse rohkem äh, loome- ja loometööstust ja kultuuri, nüüd on see sektor olemas, varem seda üldse arvesse ei võetud ja võib-olla on võimalik ming-, mingis etapis suunata sinna ka rohkem raha. täna ja homme see, täna või homme see kahjuks veel ei juhtu samuti töötame välja loomemajanduse väärtuste ahela, et sageli me ju tegelikult ei tea, kuidas on seotud äh, innovatiivsed äh, tööstusharud ja kultuur, mis on kultuur, mis on innovatsioon, äh, need ei ole omavahel lihtne siduda ja mind, mis puudutab härra Eeleri sõnavõttu, tema toob alati näiteks moetööstuse, et see on üks Euroopa suuri tööstussektoreid. pärast seda, mida meie Prantsuse kolleeg täna rääkis äh,, Äh, olen ma kindel, et see on tema määratlus kultuurist, aga kindlasti on meil ka läbivaid äh, ühendavaid teemasid. Äh, tema mainis suuri sektoreid ainult, ma nimesid ei nimeta, aga teate kindlasti neid Prantsusmaa kultuurisektoreid. mitmeid aspekte peame me hakkama vaatlema teise nurga alt paralleelselt, aga muidugi tuleb arvesse võtta ka seda digitaalset nihet kultuurivaldkonnas ja selle tööga me edaspidi ka tegeleme. praegu samuti tegelen ma äh, kultuuriliste keskuste võrgustikuga, me räägime siin inkubaatoritest, keskustest, erinevatest ökosüsteemidest kultuuri toetuseks, need on väga moekad asjad, millega tegeleda, aga me peame teadma täpselt, millega tegeletakse ja mis toimib. sest praegu tundub, et äh, igal pool tekib mitmeid uusi algatusi, mõnda algatust rahastatakse Loova Euroopa programmi kaudu, mõnda mitte, aga lõpuks on ju oluline see, mis, äh, see, et me teaksime, mis toimib ja mis tegelikult ei toimi äh, ja me ei räägi siin ainult loomekeskustest, mõned sõnavõtud äh, keskendusid ka loomingulise, loomingulisusele, kuidas seda õppida, see on väga oluline teema. vahel äh, mõtlen ma sellest äh, nii, et kuidas oma aju parem ja vasak poolkera koos toimima panna, see ei ole alati lihtne, aga see viib mind selle mõtteni, kuidas kaasata sellesse protsessi ka haridussüsteem Äh, seal sageli tegeletakse nende küsimustega ainult loomingulisest aspektist, kas äh, noor on loominguline või mitte, aga mina tahan siin öelda, kuidas me saaksime leida viise, kuidas haridusmaailmas äh, suunata oma lapsi rohkem loomingu poole minu põlvkonda, me, minu põlvkonnas ei soositud loomingulist, need, kes olid loomeinimesed, olgu siis pealegi, aga teiste jaoks oli see väga keeruline, sest see ei olnud osa õppekavast. Äh, me pidime lihtsalt kordama seda, mida õpetaja meile ette ütles, muidugi tänapäevaks on, täna, tänaseks päevaks on see olukord veidi muutunud, aga mitte piisavalt, me peame mõtlema sellele, kuidas äh, lasta noortel olla loovad. Äh, see oli siis see küsimus hariduslikust vaatepunktist, me peame ühendama hariduse, kultuuri, innovatsiooni, kõik need teemad ja väga oluline ongi see, et me vaataksime neid tervikuna Äh, ühisrahastusest räägiti samuti, ma arvan, me peaksime rääkima ka sellest, kuidas kultuuri innovatsiooni äh, uutel viisidel rahastada. Äh, rääkisime sellest teemast ka Kultuurifoorumil paari kuu eest. mulle tundub, et me ei saa luua süsteemi, kus me küsime üha rohkem ja rohkem raha Äh, mingil hetkel tuleb välja, et saadaoleva raha hulk on piiratud. minu üleskutse teile oleks välja mõelda, kuidas me saaksime raha uutmoodi kasutada, arvestades tänapäevast äh, maailma, tänaseid noori, neil on juba toimiv kultuuriline vahetus ning mis puudutab äh, äh, omandiõiguste maailma sellisena, nagu minu nooruses tänapäeval ei ole see enam sellisel kujul olemas, me peame loomingulisemalt mõtlema sellest, mida on vaja meie noortel, mida meie noored tahavad. kui mina vaatan äh, mõnda videot Youtube'ist, siis äh, noored vaatavad teisi asju, see, kuidas nemad õpivad, kultuuri tarbivad, see on täiesti erinev sellest, kuidas meie seda teeme ja väga oluline on kaasata töösse suuremal määral noored, kui seda on tehtud seni ja proua esimees, võib-olla just see ongi siin täna jäänud vajaka ähm, see aspekt on väga oluline ning üks probleeme, mis Euroopas praegu on esile kerkinud, on see, et me ei ole noori toonud endi keskele. Nad on alati kuskil mujal, kuskil kaugemal, me peame need äh, tooma selle töö sisse ja just sellepärast töötamegi me praegu noorte loovettevõtjate võrgustiku kallal. ettevõtja, see on muidugi jälle väga populaarne sõna praegu, aga nüüd tuleb sisuda, siduda loometöö ja ettevõtlus, see on väga oluline samm ning lõpetuseks veel üks üleskutse teile. me oleme alustanud tööd Euroopa kultuuripärandi aasta kallal, see leiab aset aastal kaks tuhat kaheksateist. proua esimees Costa on sellest rääkinud juba ja teised ka, kui me suudame, kui me suudame kokku tuua kõik eh, sidusrühmad, osapooled, siis osutub see aastaga edukaks, muidugi on selleks vaja ka raha, aga see ei ole kõige tähtsam. kõige tähtsam on innovatiivsus ja see, et me suudame näidata ähm, milline on parim kultuuriline osa Euroopast, me peame seda näitama oma kodanikele, me peame näitama neile, kuidas äh, kasutada uusi suhtluskanaleid, äh, kuidas kaasata oma töösse noori. täna rääkisin äh, näiteks ka viie tuhandele skaudile, me peame mõtlema, kuidas neid kaasata oma töösse, kuidas neis tekitada kultuurihuvi sest see, kuidas meie kultuuri vaatleme, see ei ole see, kuidas nemad kultuuri näevad, aga me peame need kaks maailma kuidagi ühendama selleks, et meid saadakse edu. ja see on siiani selles töös veel minu jaoks tõsise küsimärgi all. seega nüüd oleks vaja äh, teiepoolseid ideid, Euroopa kultuuripärandi aasta tuleb aastal kaks tuhat kaheksateist, palun pakkuge välja oma ideid selles osas, kuidas muuta Euroopa kultuur nähtavamaks. suur tänu, proua esimees! Need olid nüüd äh, väga väikesed äh, üleskutsed teie poolt, aga püüame neid arvesse võtta. suur tänu teie. ja dato tre premi a tre giovani che hanno vinto il premio Charlemagne ehm, Giovani mm?. E una dei tre ha... jah, e täna hommikul me kohtusime noorte inimestega, kellele ähm, anti Karl Suure noorte auhind äh, ja nemad äh, näitasid üle suurt entusiasmi Euroopa suunas. kas aastal kaks tuhat kaheksateist äh, ei võiks korraldada ka sellist võistlust äh, noorte idufirmadele, mõtetele ja sellistele mängudele, veebilehekülgedele, mille läbi tutvustatakse Euroopat? ja noh tutvustasite mängu nimelt seal, äh, millega käiakse Karl Suure radades, radadel ja õpitakse Euroopa kohta igasuguseid asju. ja oluline on Euroopa tööstus, äh, noorsugu ka kaasata. me räägime sellest, et Euroopat peaks võib-olla tutvustama rohkem äh, ka koolides, kui meie kolleeg Draagi muuseas koostas raporti selle teema kohta eraldi ning äh, äh, härra Draagil on samuti väga suuri kogemusi sellega ja tegemist äh, on täiesti teistsuguse lähenemisega Euroopale, mida need noored inimesed siin täna tutvustasid, aga nüüd siis läheme tõesti teise paneeli juurde ja räägime siin äh, siis äh, kodanike osaluse toestamisest kultuurisektoris. Kristina Damilano ECOMi keskusest, see on siis Euroopa Kultuuriorganisatsioonide ja Haldusstruktuuride Keskus. see esindaja võtab sõna. ma nüüd täpselt ei teagi, kes esimesena sõna võtab ütleb proua esimees, kes tahab esimesena sõna, kas härra Diakonu või teised? nagu ma aru saan, kõigepealt saab sõna siis äh, proua Tamilano. tervist, äh, kõigepealt tänan selle, tänan selle kutse eest, et te tulite siia, ma kõnelen inglise keeles, sest ma arvan, et oma emakeeles suudan ma paremini väljenduda ja ka ajapiirist kinni pidada ma olen valmistanud ette slaidid, kus te näete inglisekeelseid väljendeid, no kas või see audience engagement ähm,. niisiis ähm,, see, millest ma kõnelen, on kodanike kaasamine kultuuri kontekstis arvan, et see on äh, oluline küsimus, kõigepealt, kõigepealt on oluline küsida, et miks me sellest üldse räägime. miks? me räägime kaasamisest sellepärast, et andmetest on võimalik näha, et tegelikult on väga vähe Euroopa kodanikke, kes kultuurilistes tegevustes kaasa löövad ehk siis võib-olla peaks kõigepealt eeldama, et ähm, kultuur ei ole tegelikult massidesse jõudnud viimase viiekümne aasta jooksul. Euroopa Liidu kultuuripoliitika prioriteediks on aga äh, juurdepääsu edendamine ning äh, publiku kaasamine on väga oluline nüüd, kui me räägime publiku kaasamisest, siis kuidas me seda lahti mõtestame? see termin tähistab seda, mil määral või millises mõõtmes on publik eh, seotud. see on seotud erinevate tegevuste ja käitumisega. aga eh, selles kontekstis on eh, väga oluline miski, millest ma nüüd just alustan, mis on just loova Euroopa keskmeks. publiku arendamine on strateegiline, dünaamiline ja interaktiivne protsess, mis teeks kultuuri laialt kättesaadavaks. selle eesmärk on edendada kodanike juurdepääsu, kuidas seda teha seda saab teha siis, kui kodanikud on kaasatud ja kui näiteks süvenevad suhted äh, artistide ja publikute vahel ning ka publiku mitmekesistamine on väga oluline. miks ma nendele määratlustele keskendun? ma kuulun ühte töörühma mis viib äh, kultuuri peadirektoraadi ühte uurimust läbi ning selle keskmes ongi publiku arendamine ja küsimus, kuidas äh, seada publikud kultuuriorganisatsioonide keskmesse. keskne küsimus ongi see, et kuidas saab kultuurist teha kodanike jaoks midagi keskset. me oleme nii-öelda teinud välitöid äh, ja uurinud mitmeid juhtumeid, festivale, äh, ka raamatukogusid, kes on proovinud publikut arendada. ning meil on kokku kolmkümmend juhtumi uuringut äh, kaheksakümnest, mis meile välja pakuti, ning need kolmkümmend on pärit seitsmeteistkümnest riigist. praegu me oleme analüüsi faasis ja jätkame sellega aasta lõpuni juba praeguseks oleme me tuvastanud mõned peamised trendid, seda nii oma eh, tavapärasest analüüsist kui ka nendest juhtumiuuringutest. me oleme märganud seda, et terminoloogias on toimunud väike muutus, nimelt varem me rääkisime kultuurile juurdepääsetavusest, aga nüüd me räägime eh, publiku arendamisest ja see on väga teadlik valik terminoloogias. publiku arendamine on rohkem seotud teatud juhtudel eh, sotsiaalse kaasamisega ja niimoodi me saame ka hinnata kultuuriliste tegevuste sotsiaalset mõju. samuti puudutab see näiteks juhtimist ning ka teisi teemasid, mis on seoses, mis on seotud digiteerimisega. Ehm, lisaksin veel paar olulist mõtet. esiteks, kultuuriinstitutsioonid ei saa nende teemadega üksi tegeleda, kui nad ei tööta nende eesmärkide nimel niimoodi, et nad kasutaksid näiteks hariduslikke meetmeid koolides ja nii edasi kusjuures me ei räägi ainult sellest, mis toimub koolis tunni ajal, vaid ka sellest, mis toimub pärast kooli. teine teema, mis on väga oluline, on see, et paljud inimesed unustavad oma kultuurilised tegevused pärast seda, kui nad on jõudnud äh, teismeeast välja ehk siis me ei tohi keskenduda mitte ainult väga noortele inimestele, vaid ka täiskasvanutele. kokkuvõtteks ütleksin, et kultuurist ei tohi mõelda ainult kui poliitikast, aga kui jätkusuutlikkuse neljandast sambast, ehk siis me ei tohi rääkida ainult majanduse, keskkonna ja ühiskonna või sotsiaalsest äh, järjepidevusest, vaid ka kultuurilisest järjepidevusest äh, esimees ütleb, et tegemist on tõesti väga huvitavate uurimistulemustega ja kindlasti loodetavasti saab neid tulemusi ka teistega jagada. sellepärast, et ähm, kaasamine on järjest olulisem teema, mida tuleb äh, kogu aeg väärtustada. nüüd siis aga soovin anda sõna härra Mircea Diakonole, kes on raportöör Euroopa kultuuripärandi ühtse lähenemisviisi väljatöötamise kohta koostatava raporti puhul. tegemist on olulise teemaga äh, enne kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat. vabandust, äh, ma, ma lisan ka, et tegemist on ALDE esindajaga kultuurikomisjonis. Äh, suur tänu veel kord, äh, proua esimees, ma tahaksin omavahel äh, seostada need ettekanded, äh, mida me oleme kuulnud, need kõik on õpetanud meile ühte. roboti ja inimolendi vaheline erinevus ongi selles, et üks tunneb kultuuri ja teine ei, mis tähendab seda, et inimesed on ülimuslikud. ja on täiesti mõttetu üritada kuidagi kultuuri lahterdada kõik ei peagi olema majanduslikult äh, ju äh, täiesti vettpidav, ilma, ega ilma kultuurita poleks sellest majandusest ka mitte mingisugust kasu. inimene on ju olend, kes unistab, kes loob ja äh, sellepärast me olemegi teistega võrreldes, teiste olenditega võrreldes rohkem arenenud. Need rap-, see raport, millega praegu tegeleb parlament äh, praegu, ähm, see on peaaegu juba et valmis, läheb veel paar nädalat ja me oleme kasutanud äh, kiireloomulist menetlust, miks? sellepärast, et tegemist on õigusloomelise raportiga ja tegemist on teemaga, mis puudutab meid kõiki. meil on praegu suurepärane võimalus midagi mõjutada täna siin. tänased äh, külla kutsutud on just nimelt äh, need inimesed, keda meil on vaja selleks, et äh, see raport tulevikus liikmesriikides leiaks ka vastuvõtmist, et see, selles sisalduv kantaks üle tegelikkusesse. ma räägin siis Euroopa kultuuripärandi aastast ja tänu meie tänastele külalistele on sellel raportil ka mingisugune sisu ja kaal. seni oleme me jäänud oleme me sõltuvuses olnud liikmesriikides ja loomulikult, liikmesriikidest ja loomulikult äh, ka siseriiklikest parlamentidest. sellel tekstil on üks, meie raportil siin üks väga konkreetne eesmärk. me tahame, et meie kultuur, meie kultuuripärand meie ajalugu oleks piirideülene, meil on ühine ajalugu. ja sellele me tahaksime keskenduda ja me tõesti loodame, et see Euroopa kultuuripärandi aasta viib meid selleni, et see pärand enam piire ei tunne, et me saame aru, et meil on ühine minevik ja et kultuuripärand kuulub meile kõigile seda äh, ma tahtsin äh, esialgu siin öelda. ja loomulikult äh, Euroopas on praegu väga palju probleeme, kuid üks nendest ja suurimatest probleemidest on pead tõstev natsionalism, mida meil tõesti ei oleks vaja, kuid mis on imbunud kõikidesse liikmesriikidesse. aastaks kaks tuhat, aasta kaks tuhat seitseteist on ettevalmistav aasta aastaks kaks tuhat kaheksateist, mis on siis kultuuripärandi aastaks kuulutatud äh, ja ettevalmistav tegevus hõlmab ka eelarvealast tegevust. suhted siseriiklike parlamentidega on üliolulised, meil on teie toetust hädasti vaja, meil on vaja teid kõiki see aasta saab olema edukas ainult siis, kui kodanikuühiskond, aga ka kohalikud omavalitsused, kui siseriiklikud parlamendid, kui Euroopa Parlament teeb jõupingutusi selleks, et ühe aasta jooksul toetada seda, mida meid kultuur, mida, mis meid kultuuripärandi läbi ühendab meie raport ilmselt tuleb hääletusele hiljemalt detsembris ja me kavatseme kindlasti hoida kontakte äh, siseriiklike parlamentidega ja ma tahaksin tänada siin muuseas ka äh, kultuurikomisjonide esindajaid Rumeeniast kahest äh, parlamendikojast, mul on väga hea meel teid siin näha täna. mul on muidugi hea meel näha ka kõiki teisi kolleege kõikidest liikmesriikidest, eesmärgid on meil kõigil ju samad ja ma loodan, et meid saadab edu miks ma seda kõike räägin? räägin sellepärast, et äh, ma tahaksin, et te teaksite, et aasta kaks tuhat kaheksateist on kindlalt Euroopa kultuuripärandi aasta, seda ei muuda miski ja igal parlamendil on oma roll siin anda ja, ja te võite näidata, mida te oskate kõige paremini. ma nimetaksin seda kultuuri demokratiseerimiseks. ei ole ühtegi kultuuri, mis oleks suurem ja olulisem kui teine Euroopa on ühisruum, kus äh, tuleb edendada koostööd, aktiivset koostööd ja loodetavasti meid kõiki saadab edu, aitäh! Eh, grazie, noi abbiamo avuto proprio questa mattina un dibattito sul programma proposto dalla suur tänu, eh, sellel hommikul, täna hommikul toimus meil arutelu komisjoni ettepaneku kohta eh, kultuuripärandi aasta teemal ja me ütlesime välja, et kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta peaks olema juba selline ettevalmistav aasta, kus liikmesriigid on väga lähedalt kaasatud. ning siin ei peaks mängus kaasa lööma mitte ainult Euroopa Parlament, aga ka liikmesriikide parlamendid. ning mina siin ka pöördun nüüd teie poole selle palvega, sest ma arvan, et see on väga oluline väga tähtis on see, et meil oleks Euroopa määratlus kultuuripärandi kohta, mitte ainult aga sellised üksikud tegevused, millega tegelevad liikmesriigid, vaid oluline on see, et meil oleks üldine Euroopa lähenemine. teatud mitmel juhul meie siin komisjonis oleme palunud sihtotstarbelist rahastust kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks ja kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ning me ei soovi võtta ära vahendeid teistelt programmidelt, näiteks Loova Euroopa programmilt. arvan, et nüüd on meil enam-vähem kokkulepe siin olemas nõukogu, parlamendi komisjoni ja Euroopa Komisjoni vahel loomulikult teeme kõik endast oleneva, selleks, et aidata teid oma rolli täitmisel. nüüd aga äh, kuulame härra Dragan Matitšit, kes on kultuurikomisjoni esimees ja kes on pärit Sloveeniast. Spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, Slovenci že zgodovinsko esimees, head kolleegid Sloveenias on inimesed alati kultuuri austajad olnud. kaardil näete, et äh, alati on elatud erinevate haldusjaotuste järgi, aga ehkki meie vahel on olnud piire, siis siiski on meil olnud äh, Sloveenias ühtne rahvuslik identiteet. Sloveenia pühendumust kultuurile on võimalik ka näha meie vanadel pangatähtedel, enne kui käibele võeti euro. näete, nendel pangatähtedel on võimalik näha skulptoreid, ehm, heliloojaid ja teisi, aga siin ei ole ühtegi sõjakangelast või poliitikut või, või kindralit. selles mõttes on ehm, Sloveenia väga huvitav riik, et ehm, meil on ka üks spetsiifiline kultuuri Ehm, selline rahvuspüha, mille puhul igalt kodanikult eeldatakse, et ta seda tähistab. tegemist on kaheksanda veebruariga. kõik inimesed võivad eh, nendel päevadel tasuta käia kultuuriasutustes. sama võib öelda kolmanda detsembri kohta, ehm, mis on meie riigi jaoks oluline sünnipäev. Sloveenias on üle nelja tuhande üheksasaja Äh, asjaarmastajate kultuurigrupi ning kolm koma kuus protsenti kõigist töötajatest töötab kultuurisektoris. lisaks on Slova-, on Sloveenias väga palju ähm, inimesed huvitatud raamatutest, on nad sellega isegi maailmas edetabelite tipus ning Sloveenias käib inimene keskmiselt kakskümmend aastat raamatukogus ning laenutab keskmiselt inimese kohta kaksteist raamatut aastas. sellega on ta, saab ta ka pingereas Euroopas esimese koha. ehk siis, kui rääkida sellest, et kuidas nüüd veel suurendada inimeste osakaalu kultuuris Sloveenias, siis see ei ole sugugi lihtne küsimus. Äh, no kultuur tuleb viia nendesse valdkondadesse, kus kultuuri veel väga palju ei ole, näiteks sotsiaalsed küsimused, keskkond teiseks eh, on tarvis eh, uuendada meie kultuurseid ja poli-, poliitilisi süsteeme, mis ei ole veel piisaval tasemel selleks, et hakkama saada praeguste väljakutsetega. arvesse tuleb ka võtta kultuuri loojate ja kultuuri tarbijate huvisid. samuti peab mainima vabaühenduste olulist rolli selles valdkonnas Äh, ning nemad vastutavad just rohkem mikrotasandil, sest tegemist on ähm, demokraatlike ühingutega, mis loovad hästi kontakte inimestega palju paremini kui mingid suuremad institutsioonid. meetodeid, mida me kasutame, tuleks äh, spetsiifiliselt suunata teatud sihtgruppidele. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid samuti tegema koostööd Sloveenia on pakkunud välja ettepaneku, mis toob kokku kaks ettepanekut noorte liikuvuse kohta. ja toon siin välja Itaalia initsiatiivi, mille puhul kaheksateistaastaseks saanud saavad endale pileti, millega saab tasuta minna mis tahes kultuuriasutusse ja nüüd siia tuleb otsa see mõte, et iga kaheksateistaastane võiks saada ka Interraili pileti, millega saab sõita eh, erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. meie arvame, et sellest tuleks minna veel samm kaugemale, ehk siis igale kaheksateistaastasele, kes Euroopas ringi reisib, tuleks anda eh, noh, kui nad reisivad selleks, et näha Euroopa võlu, et neile tuleks anda võimalus käia tasuta kultuuriasutustes, monumentide juures, see oleks väga oluline viis, mis aitaks meil oma kultuuri teadlikkust tõsta. samuti saaksime siis oma ühiseid eesmärke paremini täita. kui noored armuvad meie kultuuri, siis kui nad on veel noored, siis see armastus kestab nende kõrge, kõrge eani. ja selleks ongi vaja võtta meetmeid Euroopa tasandil Grazie. E, a questo punto do la parola alla... Suur tänu teile selle esitluse eest. nüüd annaksin sõna äh, proua Flavia Piccoli äh, Nardellile, kes on äh, Itaalia Esindajate Koda kultuurikomisjoni juhataja äh,. tere päevast äh,, lugupeetud juhataja ja kolleegid teistest rahvusparlamentidest, kes te olete siia kohale tulnud mina oma kõnes keskenduksin kultuurile ja loometegevusele. minu riigis on väga huvitav olnud kuulda et kõik need teistelt täna kõnelejatelt erinevatest äh, meetmetest, kuidas toetada äh, loomesektorit ja kuidas äh, anda see tõuge ka majandustegevusele läbi loometöö. see on ju ülioluline meie riikide tulevast arengut silmas pidades niisiis, alustuseks sooviksin ma tänada meie kolleege Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjonist eh, selle eh, esimees proua Kosta, suur tänu teile, et te aitate tagada, et eh, tegevuskavas kaks tuhat kakskümmend on kultuur nii tugevalt esindatud. meie soovime toetada mõtet, et aasta kaks tuhat kaheksateist oleks Euroopa kultuuripärandi aasta, tegemist on üliolulise teemaga ja me peaksime kõik sellele pühenduma. viimaste aastate jooksul oleme Itaalias näinud mitmeid olulisi tegureid, mis on, tänu millele on olnud võimalik kultuuri rohkem edendada kui varem. kultuuripärandi äh, ministeerium on äh, suunanud äh, sellesse töösse rohkem ressursse kui äh, varasemalt ning eeskätt töötavad nad Itaalia jaoks välja uut süsteemi selles valdkonnas seni aga on ministeeriumi juhtkond, ülikoolid ja teadusasutused investeerinud palju raha sellesse, et julgustada Äh, oma töötajaid välja töötama uusi projekte. Need projektid hõlmaksid innovatsiooni, kultuuri ja haridust. näiteks meil on äh, vastu võetud aastal kaks tuhat kuusteist kultuuristabiilsuse ka seotud seadus, millel on olnud väga positiivne äh, tagajärg. meil on, nagu eelkõneleja juba ütles, kultuuriasutuste tasuta pilet kaheksateistaastastele noortele, et nad saaksid kultuuriga sügavamalt tutvutada. samuti meil on ka kolmeaastane fond, äh, kaheksateist miljonit eurot, mille abil kaasatakse tuhanded äh, noored äh, kultuurivaldkonda ning see aitab täita ka seda tühimikku nende inimeste ähm, kultuuriteemalises hariduses ja koolituses ministeerium töötab välja ka äh, raamatukogudega seotud äh, programmi, tänu millele äh, su suurendatakse Itaalias lugemust. kahe tuhande neljandal, neljateistkümnendal aastal keskenduti uue süsteemi loomisele, nimed, tulumaksusoodustused, seda just neile, kes aitavad, soodustavad kultuuritoodete tarbimist, minu arust on see väga hea avaliku ja erasektori koos, näide avaliku ja erasektori koostööst, mis aitab suurendada meie kultuuripärandi väärtust. ma olen täiesti veendunud, et kui meil õnnestub kasutada rohkem fonde, siis saame parandada ka meie riigi sotsiaalset aspekti, oleme näinud mitmeid edukaid projekte Äh, peamiselt kultuuri- ja audiovisuaalsektorist ning sooviksime tänada Euroopa Komisjoni selle eest, et äh, meie rahastamisprojekte on nad toetanud. aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend keskendume äh, rohkem kultuurile kui meie ühisele puutepunktile järgmiseks äh, tööprogrammiks komisjon, meie kultuurikomisjon äh, sel nädalal arutab äh, ettepanekut loometööstuse toetuseks, kasutades ära tehnikavaldkonna idufirmade kogemusi. Nad on pannud tähele, et kaheprotsendiline kasv on olnud selle sektori loodud tulus ja see on otseselt seotud äh, äh, selle sooviga, mida te olete meile esitanud, äh, kuulda rohkem sellest, mida tehakse meie riikides. mis puudutab majanduslikku arengut, siis oleme meie tähele pannud, et kultuurisektoris on viimastel aastatel toimunud kaheksaprotsendine tõus ja oluline on ära märkida, et selles valdkonnas on väga oluline juurdepääs digitaalsele taristusele, taristule, digitaalmajandus on väga oluline kultuuri- ja loomesektori jaoks. Äh, niisiis, kui me räägime pärandi digiteerimisest äh, ja räägime Euroopa ühtsest digitaalsest turust, siis äh, tuleb kõneleda ka Euroopa Parlamendi direktiivi ettepanekust audio, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi osas. seal kaalutakse ka erinevaid, äh, erinevate platvormide rolli, videojagamisplatvormide rolli näiteks, äh, kuidas nende abil suurendada ligipääsu nii täiskasvanute seas kui ka noorte seas kultuurile audiovisuaalsektor on väga oluline valdkond ja sellele pühendume me järgmistel nädalatel äh, süvitsi, see on seotud äh, selle tööga, mis meie komisjonis praegu tehakse. E äh, suur tänu teile selle esitluse eest. nüüd proua Georgika Severin kes on Rumeenia senati kultuuri- ja meediakomisjoni juhataja. tänan, proua eesistuja. head kolleegid, head ähm, korraldajad, mul on väga hea meel siin olla ja edastada teile äh, Rumeenia senati tervitused. soovin tänada ürituse korraldajaid selle eest, et nad on pakkunud sellist äh, mõttevahetust Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide vahel. kultuuri ja loomesektor saab kõvasti panustada ehm, nutikasse ja jätkusuutlikku arengusse Rumeenias ning kasv nendes valdkondades võiks pakkuda meile konkurentsieelist ja luua uusi töökohti ning meelitada riiki investeeringuid luuakse lisaväärtust ning saadakse ka kasu nii piirkondlikul kui riigi tasandil. muidugi Rumeenias on ka probleeme, näiteks puudulik taristu, puudused hariduses või kutsealases väljaõppes, nende jaoks, kes töötavad kultuuri- või loomesektoris, ning samuti ka sedalaadi töö ebastabiilsus ja ebaregulaarsus ja muidugi ka rahastuse vähesus. loomulikult neid probleeme arendata äh,, vabandust, analüüsitakse ja nendega tegeletakse nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil ja Euroopas on olemas selleks programmperioodiks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend usume, et selleks, et rohkem kodanikke oleks kaasatud kultuurisektorisse, selleks on vaja parendada juurdepära, juurde, juurdepääsu kultuurile. on vaja parendada tootmise poolt ja teha ka niimoodi, et publikud oleks suuremad, et rohkematel inimestel oleks juurdepääs kultuurile muidugi aitaks see kaasa ka majanduskasvule. seega sellised platvormid on selle jaoks väga olulised. ja proua eesistuja, ma nüüd äh, ei loe oma kõnet edasi, aga ma tahaksin tänada oma inimesi, kes äh, mu kõne ette valmistaksid. ma räägin nüüd südamest otse, et ma kuulasin väga neid mõtteid, mida teised välja tõid ja ma tuvastasin paar punkti, mille ma tahan välja tuua. me räägime sageli kultuuri- ja loomesektorist, ütleme, et äh, et Euroopa Liit peaks siin olema kaasatud, komisjon ja liikmesriigid peaks kõik olema kaasatud sellega, et kultuuri levitataks. mõtleme natuke sellele loovale mõõtmele. millegi loomine, loovus on midagi väga subjektiivset. ja see, mis, mis siin keskse, keskmes on, ongi kunstnike äh, selline loomus, loovuslik geniaalsus ja kui me, kui suudame seda edendada, siis me suudame edendada ka kultuuri. me peame olema väga ettevaatlikud, et me äh, kultuuri tööstuslikuks ei muuda, äh, sellepärast et äh, kõige suuremad saavutused äh, maailmas on just nimelt julgete loovinimeste loodud. kui ma mõtlen kõige olulisematele kultuuriplatvormidele, äh, äh, Firenze, Catherine de Medicis, Nende inimeste tegevus on tulnud kõik poliitikast eraldiseisvalt esile ja sellel ei ole otseselt poliitikaga mingit pistmist me üritame luua siin tegelikult korporatsioonide kultuuri, kui me aga sellele ainult keskendume, siis tegelikult tekib kultuurikonglomeraat ja see lämmatab kultuuri ja tegelikult ongi ju kultuur saanud juba ka digitaalse ajastul väga suure löögi. meie roll parlamendina peab olema anda endast parim selleks, et eh, inimestel oleks juurdepääs kultuurile, kultuurisaavutustele ja et nad näeksid, mida kultuur suudab ja et nad ei, et me ei kaotaks geniaalseid inimesi ja geniaalsust Euroopas, me peame seda toetama. tänan väga kõige eest mille te just välja pakkusite, ma arvan, te tõite välja ühe suure väljakutse, aga tegemist on ka suure võimalusega meie jaoks ähm, hinnata seda talenti, mis on olemas ning teadvustada fakti, et kunst ja loovus on midagi väga eriskummalist. arvan, et Ähm, kuulsime väga huvitavat isiklikku kogemust ja tegemist on suure teemaga. nüüd saab aga sõna härra Hiri Šestak, kes on Tšehhi senatist, ta on hariduse, teaduse, kultuuri, inimõiguste ja petitsioonide komitee aseesimees. tänan, daamid ja härrad loometööstus ja loometööstuse toetamine on keskse tähtsusega. ma soovin välja tuua mõned probleemid, mida kogeb üks endine kommunistlik riik selles kontekstis, mis puudutab inimeste seotust loomesektoriga. kultuuri ja vabaduse seos on väga suur ja kui hariduse ja kultuuri puhul lõigati ära selle järjepidevus viiekümneks aastaks, nagu Kesk-Euroopas juhtus, siis see lõi ju mitmeid probleeme kodanike jaoks ja need probleemid seot-, kultuuriga seotuse kontekstis püsivad tänagi, ehkki Berliini müür on ammu langenud. väikestes linnades näiteks suruti täielikult kultuuriorganisatsioonid maha, seda tegi kommunistlik režiim, ja sellepärast ei ole ühiseid traditsioone noorte inimeste seas ja vanad inimesed on nüüdseks juba surnud. Need on aga endeemilised traditsioonid, mis on teatud piirkondades kadunud. Äh, popkultuur on muidugi mõjutatud äh, üleilmastumisest ja tekib selline suur äh, segu noored inimesed lähevad maapiirkondadest ära, sealhulgas loomeinimesed kolivad linnadesse selleks, et oma kultuurilist potentsiaali seal täita. siin aga kaotavad inimesed oma kultuuri juured. Need riigid, keda kommunistlik režiim aastakümneid rõhus, neil on tegelikult üks ühine joon mida tuleks sellel puhul meeles pidada, kui me seda teemat arutame. on piirkondi, mis ei ole sugugi väiksed piirkonnad, kust piirkondlik elanikkond on ära aetud, ehkki neil inimestel oli isiklik kultuur, mis oli aastasadu olemas olnud. ning tegemist oli ka olulise osaga terve riigi eh, piirkonnast. Tšehhis näiteks oli kolm ja pool miljonit Tšehhoslovaki sakslast, kellega niimoodi läks, sama juhtus ka Poolas, Ungaris, Balkani maades, tuleb ka meeles pidada, et ka näiteks juutide eh, kultuur on pärast teist maailmasõda teatud eh, piirkondadest kadunud Euroopas ja kõigi nende tegevuste tagajärjel pühiti ju kaardilt terveid linnu või kogukondi ning selline kultuuri ähm, mõjutamine kandub edasi ka tänapäeva ja mõjutab meid tänagi. inimesed paigutati ühest piirkonnast teise, kas siis sama riigi piires või kuhugi teise riiki, kohta, kus nad ei tundnud kohalikke kombeid ega kultuuri, sageli polnud neil mingit seost selle kohaga, kuhu nad jõudsid ning need haavad, need armid on ka tänapäeval näha. on inimesi, kes äh, ei huvitu eriti sellest, mis nende ümber toimub, noored ei taha nendesse paikadesse isegi jääda. eriti ilmselge on see siis, kui me vaatame, milline näeb välja avalik ruum, majad, hooned lagunevad, mõned äh, kalmistud on väga halvasti hooldatud kultuuripärandiga tuleb tegeleda, sellepärast et äh, me ei tohi unustada neid haavu ja neid arme, mis on meile tekitatud. ja me ei tohi unustada seda, et kultuuriliselt rikkalikud piirkonnad, et äh, neid kahjustati niiviisi. ja riigid, kus sellist kogemust ei ole, nendes riikides ei saada sageli aru, kui keeruline küsimus see on. kui me oleme nüüd kokku tulnud selleks, et arutada meetmeid selleks, et arutada elanikkonna kaasatust loomesektoris ja kultuuri loomisel, siis ähm, ma pean ka seda väga oluliseks äh, ja sellepärast ma tahtsingi selle välja tuua, aitäh! Teil on õigus. tegemist on äh, Euroopa nähtusega ja kindlasti äh, tuleb seda arutada loomulikult äh, on siin selline kohalik dimensioon ja see kohalik taasloomine on väga oluline see võiks ka puutuda kokku Euroopa kultuuripärandi aastaga. sellepärast, et tegemist on millegi väga olulisega ja mis on ka suur väljakutse. arvan, et nüüd oleme jõudnud paneeldiskussiooni lõppu. ma tean, et juba kaks inimest on sõna soovinud, palun andke märku, kui keegi soovib veel sõna. ehk siis eh, paar minutit teile kõigepealt sõna Anna Vilstrumile kes on Rootsi parlamendist ja sotsiaaldemokraat. suur tänu, ka mina tahaksin kõigepealt tänada meie kõnelejaid, väga huvitavad ettekanded. mul oleks teile üks väga konkreetne küsimus, kitsas küsimus kultuuripärandi digitaliseerimise kohta ma tahtsin äh, täpsemalt küsida, et kas Euroopa tasandil või kusagil mujal on tehtud juba ettepanekuid äh, selle niinimetatud digitaalraamistiku kohta, kas on räägitud standarditest ja struktuuridest, mis peaksid kehtima kultuuripärandi digitaliseerimisele? mida ma siin pean silmas, äh, ma pean silmas raamistikku sellele protsessile, mis tagab äh, selle, et kultuuripärand oleks juurdepääsetav paremini, et seda oleks võimalik jagada ja taaskasutada rohkem. näiteks kas teadusuuringuteks või, või ühiskonna jaoks. ja kui sellist äh, raami ei ole, kas see ei vii mitte siis selleni, et teosed digitaliseeritakse nii, et äh, andmed äh, ei avanegi üldsusele ja, ja ei ole juurdepääsetavad enam. me peaksime tagama koostoimevõime minu meelest nendes valdkondades ja ma arvan, et äh, see on teema, millele tuleks keskenduda. suur tänu ja kindlasti saame vastuse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 lubage teid tänada, proua esimees, et äh, olete meid siia täna kohale kutsunud. samuti soovin tänada ka äh, Tšehhi senati esindajat, äh, kes meid siia saatis ja kes tegi võimalikuks meie tänase siiasõidu. mul on kaks mõtet, mida sooviksin täna teiega jagada, pean neid väga olulisteks. esiteks Äh, see äh, tundub ehk asjasse puutumatu teemana, aga see, ka seda tuleb siin ära mainida, nimelt äh, äh pagulaste lapsed, saatjata lapsed, saadeta alaealised pagulaste laagrist äh, on suur protsent lapsi saatjata äh, ja me peame tagama, et need lapsed kuskil registreeritakse, et nad leiaksid oma vanemad, me peame eh, eeskätt tegelikult tagama, et lapsi ei eraldataks oma vanematest, sest vastasel juhul eh, tekib oht, et neid lapsi väärkoheldakse. Eh, mul on väga kahju, aga püüan siinset foorumit kasutada selleks, et me mõtleks, mõtleksime ka saatjata laste peale, pagulaste peale ning teiseks tahaksin rääkida sellest, millest rääkis ka proua Kosta juba, nimelt me peaksime müüride asemel ehitama sildu, olen sellega täiesti päri, me ju kõik teame, et kultuur ühendab äh, rahvaid ja riike, muusika lõhub barjääre. Tšehhi Vabariigil on väga palju pakkuda, meil on äh, fantastilised heliloojad, äh, näiteks Smetana, nagu ka äh, teistel Euroopa riikidel kindlasti. Äh, mäletan, kuidas lapsena vaatasin Eurovisiooni kontserte, äh, mida televisioonis üle kanti, äh, mis esindas Euroopa riikide parimaid muusikuid ja lauljaid, me jagasime oma parimat osa kultuurist, me jagasime oma väärtusi ja see aitas edendada ka seda ühtse Euroopa mõtet, et äh, meil kõigil on vaja armastust, sõprust ja kultuuri. Äh, muidugi leitakse raha relvade ostmiseks, äh, aga vähem raha leitakse rahvusvaheliste kontsertide korraldamiseks. võib-olla tuleks seda silmas pidada ka kultuuripärandi aasta raames, et korraldatakse rahvusvahelisi kontserte ehk leitaks siit innustust, kui korraldaksime mõne ühise kontserdi suur tänu tähelepanu eest, soovin teile kõike paremat, aitäh! suur tänu teile! muidugi see oli väga hea sõnavõtt ja väga hea sõnum, mida siin täna levitada. meie kolleeg Sedorova äh, Slovaki Vabariigist, äh, Slovaki Vabariigist soovib sõna, palun. Äh, České republiky po sobě. Já jsem velmi ráda, že tady má see ei ole kokkusattumus, et sõna on järjest võtnud äh, minu kaasmaalased. Äh, näen rõõmuga, et ka Tšehhi senati esindaja on sõna võtnud. muidugi kultuur ühendab meid, aga see, mis meid veel ühendab, on ka see, et igas riik, liikmesriigis ja Euroopa Parlamendis siinsamas me peame võitlema selle eest, et meil oleks rahalisi vahendeid Äh, selle komisjoni äh, esinaine on alati võidelnud selle eest, et meil jaguks äh, finantsvahendeid kultuuripärandite, kultuuripärandi ja uute projektide toetamiseks. nüüd oleme juba kümme, kümme aastat välja andnud filmiauhinda Lux, see on Euroopa Parlamendi filmiauhind, mis antakse Euroopa filmile, see loodi kümne aasta eest see on äh, väga hea viis, kuidas teha koostööd ka rahvusparlamentidega Euroopa filmi toetamisel. Euroopa kultuuripärandi aasta on äh, miski, mille raames oleme rõõmuga valmis koostööd tegema ning see kontserdi mõte, see on väga huvitav ette valmistatakse juba konkreetseid projekte ja täiesti võimalik, et selline rahvusvaheline projekt eh, on kaalumisel. suur tänu samuti, et te rääkisite filmitööstuse digiteerimisest. tegemist on küsimusega, millest, mida me arutame praegu ka Tšehhi Vabariigis. Eh, digiteerimine on tihedalt seotud eh, originaalsete teoste kvaliteedi säilimisega ning mis puudutab seda saatjata äh, alaealiste küsimust, eriti just Calais pagulaslaagris. me oleme kohtunud inimestega, kes selle küsimusega tegelevad, proua Kosta ja mina, äh, Julie Ward Ühendkuningriigist, meie kuulume ka komisjonide vahelisse töörühma, mis tegeleb pagulaslaste küsimustega ja, ja me tõesti räägime sellest probleemist, mille see olukord on loo-, loonud, jään lootma meie edasisele, edasisele koostööle. suur tänu teile ja väga oluline on äh, meie ühist äh, pühendumust äh, alaealiste küsimusega tegeleda, silmas pidada. suur tänu teile kõigile, tegeleme, saatleda alaealiste küsimusega ka siin kojas oleme äh, loonud äh, komisjonide ülese töörühma, mis selle küsimusega tegeleb ning äh, seal see töörühm hõlmab mitmeid, see on fraktsioonide ülene, seal on mitmed mehed ja naised, kes selle tööga tegelevad ning me püüame tagada, et kõik need, kõik meie tehtud töö jõuaks ka erinevate komisjonide igapäevatöösse. härra Bloš soovib samuti sõna, palun suur tänu, proua esimees, suur tänu, et te mulle uuesti sõna andsite, ega ma tegelikult ei plaaninud teist korda sõna võtta, kuid äh, meie kolleeg äh, Tšehhimaalt äh, ärgitas mind sõna võtma, ta rääkis intergrupist, ma ei saa aru, miks Prantsusmaa peaks eriti sattuma rünnaku alla selles poliitikas. territoriaalne poliitika Prantsusmaal äh, on äh, tegelikult äh, selline, et me oleme saanud anda väga palju vahendeid ja mina olen valitud Pariisist ja Pariisi piirkond on olnud väga palju vahendeid andnud alaealiste toetamiseks pagulaste puhul. Prantsuse valitsus üritab lahendada äh, väga paljusid probleeme teatud piirkondades, nad on aga kursis ja võtsin sõna, sellepärast et ma ei saanud täpselt aru, miks Prantsusmaa tuuakse siin kuidagi eriti esile Euroopa Liidus poliitika pärast, mis on suunatud saatjata alaealistele. suur tänu, proua esineja, et sõna andsite mulle suur tänu, soovin ka kolleeg Šedorovale sõna anda, aga mis puudutab saatjate alaealiste küsimust, siis see on mitme erineva liikmesriigi probleem, sinna on, see probleem puudutab tuhandeid lapsi ja sellest patust pole me keegi puutumata. see on äh, tuline teema, see probleem on äh, põhjustatud mitmete äh, tegurite poolt, Itaalias on meil sada viiskümmend tuhat pagulast ning äh, mulle tundub, et kui me räägime šovinismist või tundume šovinistlikena, siis tegelikult äh, töötab see selle vastu, mida me tegelikult soovi, soovime saavutada. muidugi Euroopas on praegu keeruline aeg, erinevad liikmesriigid on sellest puudutatud, ma tean, et ka seda, et Calais äh, teema on praegu arutelude all, aga me peame äh, rääkima ka sellest, et see probleem on laiem. suur tänu, tahtsin lihtsalt reageerida. ma ei tahtnud sugugi Prantsusmaad äh, süüdistada milleski, ma ei tahtnud sugugi öelda, et te teete midagi valesti, vastupidi. Euroopa Liit äh, peab teid aitama, me peame aitama teil hool kanda, hoolt kanda saatjate alaealiste eest ja ma lihtsalt äh, küsisin, et kuidas me saaksime teid aidata, tekkis ilmselt valesti mõistmine siin. Äh, äh, ma ei vasta teile konkreetselt, proua Šoidrova, vastan nüüd kolleegile, kes esindab Tšehhi parlamendisaadikud. ma ei saanud teie Tšehhi kolleegist aru, mitte teist ma ei rääkinud, tei-, tei-, teie sõnavõtuga ma olen täiesti nõus. Eh, igal juhul on mul väga kahju, ma, mulle tundus, et eh, peaksime sel teemal pikemalt arutlema, aga ehk tuleksime tagasi eh, selle juurde, mille üle me Euroopa Parlamendis oleme eriti uhked, see tegemist oli meie komisjoni algatusega, võtsime vastu väga olulise alaealistega seotud resolutsiooni. Eh, esimene resolutsioon, mille vastu võtsime, eh, tegime seda olukorras kus, kus kõigest kaks protsenti euro-, humanitaarabist ja see hõlmab ka Euroopa Liidu väliseid pagulasi, on suunatud äh, laste haridusele juurdepääsule. me teame, et on äh, palju lapsi, kes on kohutavates tingimustes ning äh, teised asuvad Euroopa Liidu riikidest vaesematest, vaesemates riikides, näiteks Jordaania, Liibanon igal juhul võtsime me vastu väga olulise resolutsiooni koos äh, Arengukomisjoniga ning äh, meil õnnestus enam kui viiskümmend miljonit eurot äh, sellesse valdkonda suunata. see võib tunduda väga väikese summana ja muidugi sellest ei piisa, aga igal juhul näitab see, kuida-, seda, kuidas me oleme äh, kuidas meil on õnnestunud äh, äh, abirahade summasid suurendada. muidugi probleemiks on ka radikaliseerumine ja konfliktipiirkonnad, aga äh, tegeleme ka nende teemadega. mitmetes riikides on see teema tõsiselt ette võetud ning meie töö rahvusparlamentide esindajatena on julgustada valitsusi tagama, et ei tekiks nendest noortest ja lastest eh, nii-öelda kadunud põlvkond, me peame tagama, et eh, need lapsed saaksid korraliku hariduse ja et nad jõuaksid edasi ka ülikooli. me püüame tagada, et need noored pagulased eh, saaksid, pääseksid ülikoolidesse ähm mitmed no-, need, nendest noortest on kaasatud äh, ka vastavasse programmi, kes ilma sellise toeta ei saaks üldse õppida. meil on ka äh, humanitaarorganisatsioone, humanitaarabiorganisatsioone ähm,, ülikoole, kes teevad äh, seda tööd äh, siseriiklikul tasandil ja me teeme seda kõike selleks, et põlvkond ei läheks kaduma äh, Äh, ja me ei taha endast jätta muljet, et äh, meid ümbritsevad kindluse müürid. muidugi seda kõike tuleb teha seadust austades ja erinevaid äh, probleemkohti arvesse võttes, aga tuleb arvestada, et nagu ÜRO on ka öelnud, siis pagulased, eriti noored ja lapsed, ei ole piisavalt kaitstud, kuna me ei austa rahvusvahelisi konventsioone, millele kõik riigid on alla kirjutatud. Julie Ward, sa soovisid samuti sõna ning pärast seda äh, lõpetame äh, kokkuvõtetega jah, mis puudutab saatjate alaealiste küsimust, siis tahtsin rääkida konkreetselt Galee küsimustest. olen äh, seda pagulaslaagrit külastanud äh, kolmel, kolmel korral ja mulle tundub, et kultuuril on si-, just siin mängida oluline roll. Ähm, me peame looma sidemeid nende inimestega, kellel ei ole nii palju vedanud kui meil kes kas elavad meie oma linnades või siis äh, on tegemist pagulastega, kes on äh, jõudnud Euroopasse väga pika teekonna lõpus. ma olen väga uhke meie siinkohas tehtava töö eest, aga ma pean ütlema Suurbritannia esindajana, et ma ei ole oma riigi üle uhke. ma ei ole üldse rahul, et valitsused ei jaga seda koormat võrdselt ega tee nii palju, kui nad tegelikult oleksid võimelised tegema probleemi lahendamiseks. olen ise käinud galees ja mulle on jätnud sügava mulje see, kuidas vabaühendused, vabatahtlikud, õpetajad on läinud oma vabast ajast sinna, et õpetada äh, lastele ja noortele kõiki erinevaid õppeaineid, mitte ainult keelt, aga ka matemaatikat, äh, täppisteadusi, geograafiat äh, tantsutunde annavad, seal samuti ehitatakse koole ning paljud nendest inimestest äh, panevad äh, õla alla sel-, sellistele projektile, kui valitsused ei tegutse. me peame nende noortega suhtlema, me peame andma neile võimaluse oma lugu väljendada, et nad tunneksid, et ne-, nad on väärtuslik osa ühiskonnast me peame nendele inimestele nende väärikuse tagasi andma ja me peame nägema, et selles osas oleme me täiesti läbi kukkunud. meie oleme läbi kukkunud, vabaühendused äh, on äh, meie asemel selle probleemiga tegutsema hakanud ja annavad inimliku mõõtme äh, sellises olukorras inimestele, kellel inimlikkus on röövitud. see on solidaarsuskriis, äh, kallid kolleegid, see ei ole rändekriis. Credo che questo sia un tema che interroga le nostre coscienze e la nostra... arvan, et kindlasti on siin ka roll meie südametunnistustel. see hõlmab ka meie institutsioone ja poliitikat üldisemalt. kultuurikomisjonina on meie eesmärk selgelt välja öelda ja ka ausalt välja öelda, milline on olukord. täna me oleme täheldanud, et inimsuus ja inimlikkus on üks väga oluline kultuuriline nähtus ja kui me tahame tulevikule eh, midagi selgelt eh, edasi anda, siis me peame seda teadvustama. ma tänan teid osaluse eest ma ei tea, kas me jõudsime vastata kõigele, mida siin välja öeldi või kas on kolleege, kes sooviks veel midagi lisada. ma ei tea, kas keegi soovib veel sõna. mina isegi ei suuda seda kokku võtta, ma isegi ei proovi seda kokku võtta, aga ma proovin vastata mõnele spetsiifilisele küsimusele. üks kommentaar, mis mind väga mõjutas oli see, et kultuuri ei tohiks pidada millekski, mis on seotud teiste asjadega, vaid kultuur on kui üks kaup või hüvis juba iseenesest. me ei tohi sellest rääkida seoses äh, tehnoloogia või millegi muuga, ei, kultuur ongi eraldi üks äh, selline kaup oluline on see kultuuriliste õiguste kontekstis, võiks öelda, et see on üks inimeste põhiõigustest, nagu on ka äh, loomeõigused ja kunstilised õigused. ning meie peame tagama, et see oleks nõnda ka reaalsuses, see on meie lausa kõige suurem ülesanne. nüüd, kui rääkida äh, kultuuri demokraatlikust äh, aspektist, siis tõesti kultuurile peaks olema nii suur juurdepääs kui võimalik. ma olen nõus meie ekspertidega, kes ähm, ütlevad, et äh, juurdepääs ei tähenda ainult seda, et keegi läheb midagi vaatama, noh, see, kui keegi vaatab äh, mõnda hoonet, siis see ei ole veel publiku arendamine, vaid neid on ka tõesti vaja kaasata. loomulikult tuleb ka suurendada inimeste võimalust kultuuri eh, ennast arendada. ja siinkohal tuleb kindlasti tähtsustada noorte inimeste tähtsust ja nende harimise tähtsust. Itaalias ja Rootsis on väga häid kogemusi selle kohta, kust eh, noored on pärit väga tagasihoidlikest perekondadest, aga neist saavad tuntud ooperilauljad minu arvates peaks äh, igas koolis olema võimalik õppida mõnda pilli mängida näiteks. kui me tahame luua inimestele võimalusi, loovaid äh, võimalusi ja kogemusi pakkuda inimestele, siis tänapäeval on see väga oluline meie kodanike jaoks, sest me tahame, et kodanikud ise oleksid ka proaktiivsemad nüüd eh, samuti on oluline eh, aktiivse osaluse edendamine inimeste ja, ja kultuuripubliku seas. lisaks küsimus sellest, et, eh, et kas kultuuritööstus on selline tootev tööstus, noh, see seisab silmitsi digitaalse digita-, digiteerimise väljakutsega ja kui me räägime sellest audivis-, audiovisuaalsisu kontekstis, siis äh, paljud on öelnud, et tõesti, tegemist on kultuuritööstusega. on palju uusi äh, teenuseid, mida pakutakse ka teistele sektoritele, samuti innovatsioon äh, on tähtis digimaailmas arvan, et nendest teemadest võib rääkida nii majanduslikus kontekstis kui ka sotsiaalses ja innovaatilises võtmes. innovatsioon võib ju kanduda ka edasi teistesse sektoritesse. me seisame silmitsi suure väljakutsega, mis seisneb selles, et äh, tuleb pakkuda haridust ka oskuste, mitte ainult kunstide valdkonnas ja kindlasti tuleb väärtustada neid äh, fantastilisi oskusi, mis meie mandril olemas on, inimesed, kes oskavad näiteks asju restaureerida, kes tunnevad väga hästi kultuuripärandit, samuti muusika valdkonnas. meil on paljudes oma riikides nii palju oskusteavet liikmesriigid on tegelikult olnud väga tagasihoidlikud senimaani, aga nüüd me näeme ka ähm, samme edasi, no näiteks ECOM, mis on rahvusvaheline muuseumide vaheline võrgustik ja me näeme, kuidas noored juhtivtöötajad töötavad selles valdkonnas, kellel on tohutult head teadmised muuseumide haldusest ja head juhiomadused ja selliseid inimesi ongi vaja, sellepärast et noorte inimeste kaasamine on väga oluline nagu ka nende harimine. samuti ekspert Vallooniast rääkis siin äh, kes rääkis ähm, kaastootmisest ja selle haldamisest. Need on väga olulised teemad ja see teema ei äh, areneb ilmselt edasi Euroopa kultuuripealinna kontekstis, nagu see juba varem nii on olnud. osa neist on juba integreeritud, teised on veel kõrvale jäänud, aga me oleme näinud muudatusi linnades, isegi lause selleni välja, et linna enda eesmärk muutub. noh, muidugi ma räägin siin linnakeskselt aga näiteks huvitav oleks näha, kuidas sellised linnad nagu Liverpool, Glasgow või Saksamaa Ruhri piirkonna eh, linnad arendavad oma tööstuslikust minevikust midagi uut välja ja nende teemadega tuleb edasi tegeleda. loomulikult Euroopa rahastus, siinkohal tuleb ka tänada eh, parlamenti rahastamise ja kaasrahastamise eest äh, kultuuriga seotud idufirmadele. kui me räägime tõukefondidest, siis seal on paar-kolm rida, mis võimaldavad seda, näiteks äh, kultuuri ja loomega seotud read. tõukefonde on aga ka teisiti selles kontekstis kasutatud. näiteks on antud uuringugrante ning ehm, ma arvan, et meil oli viie miljoni euro suurune eelarverida ja ka seda raha saab kasutada ähm, jätkusuutlikkuse jaoks. veel üks teema, kultuuripärand. arvan, et oluline on hinnata neid väärtusi, mis meil Euroopas on üks meie väljakutsetest on kultuuriliste institutsioonide rahvusvahelistamine. sest ähm, nad suudaksid Euroopat väga hästi edendada. näiteks hiljuti avastasin ma sellise asja nagu Excite ma sain sellest teadlikuks paar aastat tagasi, ehk siis tuleb välja, et on selline Euroopa võrgustik, mis ei hõlma ainult teadusmuuseume, vaid ka kohti, kus inimesi haritakse loodusteaduste valdkonnas. Nad on, need on väga innovatiivsed paigad. ehk siis ähm, ka selles valdkonnas on arenguid näha samuti ka kultuuri digiteerimise valdkonnas. siis on olemas üks sait, kas äh, keegi teab selle nime? ma, ma olen selle nime küll unustanud, ütleb kõneleja, aga on olemas üks selline projekt see on nüüd seotud meie kultuuripärandi digi-, tsiteerimisega. Digital Humanities võis selle nimi olla, ma täpselt ei mäleta, aga tegemist on äh, erinevate teadusinstituutidega, mitte ainult Euroopa instituutidega, aga rahvusvaheliste instituutidega, äh, kellel on palju vahendeid Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames see võib aga olla suur samm parema äh, kultuuripärandi poole, ehk siis Horisont kahe tuhande kahekümnenda, kahe tuhande kahekümne puhul on üks eelarverida, samuti on ka tõukefondides võimalik leida rahastust ja ka mujalt. DG Connect on äh, muutnud ühte spetsiifilist Euroopa ametit, mida, mille teenuseid saavad kasutada Euroopa Liidu riigid, mis samuti uurib meie kultuuripärandit, mis on seotud Euroopa arenguga. samuti toon välja midagi huvitavat, nimelt Sinitec võrgustiku Euroopas, mis on fantastiline Esimese maailmasõja lõppu, kõneleja parandab ennast, Teise maailmasõja lõpu äh, aastapäeva puhul kuulu-, arendati Europealega välja väga huvitav projekt, kus kõik äh, sinitekid isegi nendest riikidest, kus, äh, kus sõda ei käinud, et, et sealt kompileeriti kokku äh, Eh, selle sõja ajalugu erinevatest vaatevinklitest. Eh, see programm on üks selline suur mõte, mida praegu mõtestatakse veel paremini lahti, eesmärgiga see kõik Euroopa jaoks kättesaadavaks muuta. ja me nägime ka, et noored inimesed olid sellega kaasatud, eh, sellega, kuidas Euroopa lugu uuel viisil jutustada. ehk siis meil on siin neli sellist äh, telge, aga kõik ei piirdu ainult äh, kultuuritööstuse või loometööstusega tuleviku jaoks on vaja teha muudatusi, äh, otsuseid ka see võib olla natuke segadust tekitav, aga meie protsessidest on välja tulnud see, et Euroopa tööstuspoliitika võtab nüüd enda pardale ka kultuuritööstuse. küsimus on siin muidugi väike rahastus, aga see on muidugi eraldi küsimus. arvan, et äh, peame ka EFSI ähm, kontekstis seda vaatama, seda rahastatakse liikmesriigi tasandilt, see on seotud laenudega, mida antakse kultuuri- ja loomesektorile. Ähm, see on väga oluline, me teame, millised institutsioonid on välja valitud, silmas on peetud ka geograafilist tasakaalu ja kõiki sektoreid. oluline on aga see, et me näeme, et eh, Euroopa laenuandjad annavad tähelepanu ka, pööravad tähelepanu ka sellele majandussektorile. Nende institutsioonide võimekused, nende oskusteave ja võime koostööd teha on siin väga oluline eh, just nende arengute kontekstis, millele me viitasime veel üks teema, mis on võib-olla seotud ähm, arengutega liikmesriikides. me räägime välispoliitikast, kaitsepoliitikast, immigratsioonist, rändest, aga kui me ei arenda seda Euroopas ja ka mujal maailmas, siis me võime kaotada silmist teadusuuringud ja kultuuri ja digiteerimine on siin suur-suur teema. võib tunduda, et see on kuidagi kõrvale jäänud, aga tegelikult saame me aru, et komisjon teeb pingutusi, nad on äh, teinud ettepanekuid ja meie Euroopas äh, peame samuti sellele keskenduma. me peame keskenduma ka noortele inimestele, sellepärast et meil on olemas sellised platvormid, see, see teema toodi siit enne välja, et kuidas me saame näiteks video jagamise puhul vastutuse küsimusest rääkida. no see on üks teema, millest me räägime. me peame tagama, et järgitakse reegleid, nii ähm, reegleid, mis puudutavad autoriõigusi, samuti alaealiste kaitset, teoste avaldamist, aga sellest olulisemgi on see, et me ütleme esimest korda välja selle, mida mitmed liikmesriigid ootasid. ehk siis seda, et liikmesriigid võivad paluda vahendeid selleks, et neid kultuuri invest-, kultuurivaldkonnas investeerida. ja ma arvan, et tegemist on millegi väga poliitilisega. Need on siis kõik need asjad, millega me tegeleme. kas midagi jäi veel kõrvale? Ehm, ma arvan veel kord, et selline otsene dialoog on väga oluline. see on väga oluline viis, mis võimaldab meil teha edusamme. loomulikult võime me mm, omavahel rääkida ja ka, ja ka teie võiksite korraldada erinevaid üritusi, kuhu me saaksime tulla, sest et see aitab mõtteid vahetada. Mm, arvan, et ähm, otsuseid ei peaks tegema mitte ainult ülevalt alla, aga ka alt üles. seega ma tänaksin kõiki, kõiki, kes on kohale tulnud, siin viibinud ja eriti äh, direktoraati, mis tegeleb liikmesriikide parlamentidega. sest et see sündmus ei oleks olnud võimalik kõik ilma nendeta. samuti täname kõiki assistente, kõiki, kes on korraldusega kaasa aidanud, me oleme väga-väga tänulikud. võib-olla saame tulevikus olla veel natuke loovamad ja kui on midagi sellist, mida te soovite veel raportite ja teadusuuringute kontekstis eh, midagi lisada Euroopa Parlamendile, siis eh, andke teada. Eh, dokumendid käivad siin veel ringi samuti on viimase kahe aasta jooksul tehtud väga huvitavaid teadusuuringuid. dokumente on väga palju ja nad on kõik kättesaadavad. me võiks välja kujundada selle harjumuse, et me jagame omavahel teavet. ehk siis, kui te ei ole meile oma kontaktandmeid saatnud, siis palun tehke seda, sellepärast et mina arvan, et meil on tõesti suurepärane võimalus Euroopa kultuuripoliitikat parendada. aitäh!